Good afternoon everybody. tere pärastlõunat, me oleme natuke juba hiljaks jäänud, kuigi nüüd äh, saadikud hakkavad kohale jõudma ja poliitikaosakonna kolleegid samuti hakkavad istuma oma kohtadele, peaksime me alustama. ma tahaksin nüüd anda teada, millised otsused langetasid koordinaatorid täna hommikul. nüüd, mis puudutab kolmanda detsembri päevakorda, see kiideti heaks teatud muudatustega kas ma pean need numbrid ette lugema? kakskümmend üks, neliteist ja kakskümmend neli, neliteist, kaks tuhat neliteist EPP palve lisati jaanuaris või hiljem päevakorda tuhat kuuskümmend kaks ja mitmed päikeseenergiat puudutavad petitsioonid kuue ettepanekul lisatakse veebruari päevakorda kaks tuhat kuusteist ja see on samuti kooskõlas asjaoluga, et äh, poliitikaosakonna vastav uuring on veebruariks valmis, üheksateist viiskümmend kuus, kaks tuhat kuusteist ja teised sama teema petitsioonid, mida soovis käsitleda kuue, pannakse detsembri päevakorda. koordinaatorid otsustasid äh, suulist, äh, suulise küsimuse vastuvõtmise teemal, laste õiguste teemal, see tuleb detsembri päevakorda juri raport, millega kohaldatakse, millega seiratakse ühenduse õiguse kohaldamist, kuue kavatseb Donti reegli järgi seda teha, annab meile täna teada ja ütlevad, kas nad võtavad selle enda peale, kui ei, siis olen esinaisena pakkunud välja, et ma võin selle enda peale võtta. ALDE palvel otsustati lisada petitsioon null null viiskümmend kaheksa kaks tuhat viisteist aastast, Euroopa hepatiite C likvideerimiskava teemal, see võetakse päevakorda niipea, kui komisjon annab vastuse ja tõenäoliselt saab see toimuma kas veebruaris või märtsis. nüüd, mis puudutab vaidlustatud soovitusi, mina, minu kompromiss kiideti heaks mitme petitsiooni puhul ja kompromiss, mille ma välja pakkusin äh,, kiideti heaks muudatustega kahe petitsiooni puhul, nimelt kaks kuus kolm viis kaks tuhat kolme, kolmteist aastast ja ähm, teine mm, petitsioon veel, koordinaatorid äh, äh, leppisid kokku, et null viisteist puhul läbi viidud uuring aastal kaks tuhat kaksteist äh, saadet-, saadetakse petitsiooni esitajale ja samuti saadetakse talle soovitus oma Äh, asi viia Euroopa Inimõiguste Kohtusse ja samal ajal saadetakse ka kiri alalisele esindusele palvega üritada saada selgust ja petitsioon jääb äh, lahendamata olekusse, enne kui äh, ei ole saadud Rumeenia alaliselt esinduselt selle kohta vastust. koordinaatorid otsustasid samuti et null null seitsekümmend neli käesolevast aastast jääb äh, lahtiseks, kuni äh, saab valmis äh, arvamus vastaval teemal ja kakskümmend üks kuuskümmend neli kaks tuhat neliteist kohta tehti samuti otsus, need olid need vaidlustatud soovitused, me tegime tööd väga tõhusalt ja professionaalselt petiportaal, me võtsime teadmiseks äh, selle, mis on kirja dokumendis ja selle äh, arengute kohta, mis puudutab äh, kaheksanda kuni kümnenda veebruari visiiti Hispaaniasse, see on Türgis nädalal, selle kohta valmistatakse ette koordinaatorite koosolekuks detsembris selle kava ja koordinaatorid annavad teada, kes on äh, huvitatud saadikud sekretäriaadile enne kahekümne kuuendat novembrit. toimub avalik kuulamine äh, teemal äh, isikute murete tõsiseltvõtmine, artikkel viiskümmend üks inimõiguste hartas ja koordinaatorid pakuvad välja võimalikud teemad ja võimalikud esinejad, seda tehakse kirjalikult, äh, saadetakse kahekümnendaks novembriks sekretäriaadile ettepanekud, selleni on veel paar päeva aega nüüd, mis puudutab suulist küsimust või resolutsiooni Marrakechi lepingu teemal, see teema on päevakorral olnud juba mitmeid aastaid ja kuivõrd tegemist on juurikomisjoni äh, algatusega, nad on juhtrollis, me otsustasime, et me üritame leida nendega kokkuleppe selles osas, kuidas äh, selle teemaga edasi minna. meie saime koordinaatoritest äh, aru nii, et nad andsid oma heakskiidu sellele, et saada võimalikult palju nähtavust sellele teemale ehk siis me peaksime välja pakkuma, kui võimalik, äh, suulise küsimuse, täismahus resolutsiooni täiskogu arutelu ja hääletamise, et avaldada liikmesriikidele, liikmesriikidele survet äh, see lepe ratifitseerida. loomulikult äh, esimeste konverents peab selle veel heaks kiitma ja kui sellist heakskiitu ei saa, siis on meil ka tagavaraplaan ja see oleks piirduda lühikese resolutsiooniga mis tingimata alati ei käi koos äh, täiskogu aruteluga, aga äh, hääletus. nii, sellised olid kokkulepped, mis puudutab äh, PETi äh, uuringute programmi, tegime, võtsime teatavaks, millised on ettepanekud, üheksateistkümnendaks novembriks võib esitada täiendavaid ettepanekuid. programmi kiidame heaks järgmisel koosolekul detsembris, samuti leppisime kokku et äh, tellime poliitikaosakonnalt kaks uuringut, üks toetamaks põhiõiguste harta äh, kuulamisi veebruaris ja teine äh, Marrakechi leppide teemal, jällegi rõhutamaks selle teema olulisust. mis puudutab suuniseid, kutsusin koordinaatoreid üles äh, tegema pingutusi dokumendi lõpp, kinnitamiseks käesoleva aasta jooksul, seda tööd on tehtud juba enam kui kuus kuud ja see on väga pikk aeg, võttes arvesse, et tegemist on kodukorra küsimustega, mitte kodanike petitsioonidega, see on meie sisemine töö, see tuleks ära teha professionaalselt ja tõhusalt. infopunktid toodi kirjalikult äh, nimekiri äh, infoteemadest ja järgmine nimekiri esitatakse koordinaatoritele detsembrikuus. ja ongi kõik. nüüd on viimane aeg minna edasi ja hakata tegelema petitsioonidega. mul on väga hea meel tervitada siin Äh, Anfred Brentet ja Susan Heegerit, kes on esitanud petitsiooni kakskümmend neli kaheksakümmend kaks eelmisest aastast äh, eesmärgiga talitseda lennundust, tsiviillennunduse mürahäiringute keeluga, ettepanekuga keelata öised lennud ja kaotada lennunduse maksusoodustused. petitsioon kakskümmend kuus, kuuskümmend neli ka aastast kaks tuhat neliteist Manfred Brandte, kus äh, toetatakse äh, lennunduse talitsemise petitsiooni Kölni ja Bonni lennujaama öölendude mm, puhul. kaks tuhat neliteist äh, kaks kuus seitse üks Petra Hemptenmacheri poolt, samuti puudutab see Kölni-Bonni lennujaama lennukimüüra hea meelega annan nüüd sõna teile, Susanne Heger ja mm, teine äh, ettekandja, teil on viis minutit aega, palun. okei okay.. Thank you for being allowed to make aitäh, et lubate mul sõna võtta. ma olen Susanne Heger, ma pärit, olen pärit Austriast ja olen üks kahest äh, Äh, lennunduse talitsemise petitsiooni algatajast, rohkem kui sada nelikümmend äh, kodanikealgatust kümnest Euroopa riigist äh, on kirjutanud alla petitsioonile, mis on edastatud parlamendile, soovides lõpetada maksuerisused, subsiidiumid ja keelata öised lennud, kaitsmaks inimeste tervist. me seisame õiglase maksustamise saastaja maksab põhimõte ja tegelike kulude kandmise eest. me soovime vastutustunnet äh, ja inimestest ja keskkonnast hoolimist äh, nii praegu kui tulevaste põlvede jaoks. tundub, et lennundus on saavutanud immuunsuse nendest äh, põhimõtetest ja tegutseb vastavalt iseendi reeglitele lennukipiletitele äh, ei kehti käibemaks, sealhulgas impordi käibemaks, äh, ähm, lennukikütustele ei kehti maksud äh, ja ei kehti ka heitmete süsteemid. teatud riikides käibemaksu asemel on piletitel eraldi maks, aga see maksumäär on nii madal, et seda pole mõtet mainida. tulemused on šokeerivad. tavapärased toidukaubad nagu leib ja piim on äh, maksudega rohkem koormatud kui lennukipiletid. lisaks liikmesriigid on äh, andnud lennundusele tohutuid äh, ähm, toetusi ja riigi abi, lennukipiletid on nii odavad, et nad moonutavad seda majanduse valdkonda lennunduse lobistid nagu ICAO ja IATA teevad äh, tõhusat tööd, Euroopa lennufirmad, äh, töötlejate kaotavad äh, rahvusvahelise konkurentsi tingimustes, jah, teil on õigus, kui me sunnime Euroopa lennufirmadel tegutsema õiglaste, õiglaste konkurentsitingimustes, siis võib-olla nad ei suuda võitelda Araabia riikide lennufirmadega, kus šeigid äh, suunavad raha ja odavat kütust lennufirmadele ja nende töötajatel pole mingeid õigusi. aga kas te tõepoolest soovite taolisi standardeid äh, Euroopasse? Te võib-olla ütlete, et äh, mis saab siis nendest töökohtadest, äh, mida lennundus loob, aga mis tahes Ehm, valdkonnas oleks töökohti rohkem, kui ei tuleks maksta makse ja lennunduses on väga kahtlased ehm, meetodid töökohtade arvu arvutamiseks, ehm, seal võetakse arvesse ka niinimetatud kaudseid töökohti. lennunduses, kui näiteks kulutatakse mingit raha, siis, siis seda arvestatakse töökohtadel, kus me oleme näinud seda näiteks Viini lennujaamas, kus ähm, räägitakse vajadusest äh, uus äh, maandumisrada rajada. Äh, lennunduse esindajad väidavad, et see, sellega kaasneb väga palju uusi töökohti. mida lennundus teeb, nad loovad uusi ühendusi, see on nende tõeline väärtus, aga sellega see piirdub. lennundus kasutab Mm, ressursse, andmata oma panust liikmesriikide eelarvetes, haridussüsteemidesse, maksmata tulumaksu ja nii edasi, taoline mehhanism teeb rikkad rikkamaks ja vaesed vaesemaks. tundub, et komisjon ei soovi tegeleda probleemi lahendamisega, käibemaksudirektiiv ja energiamaksudirektiiv, kus olid ette nähtud maksuerisused, need ei ole mingid pühad lehmad, aga komisjon ei olnud nõus neid Mm, muutma. komisjon suunas probleemi lahendamise liikmesriikidele, aga ükski liikmesriik ei taha olla esimene, kes äh, tun-, tunnistab kehtetuks äh, maksuprivileegid äh, ja hakkab, kehtestab keelu öistele lendudele, seetõttu me oleme kategooriliselt vastu riigipõhisele või lennujaamapõhisele probleemi lahendamise mehhanismile tavaliselt Euroopa Liit äh, reguleerib äh, teatud valdkondi väga tõhusalt. võtame mõne näite, näiteks äh, on reguleeritud see, kas restoranides tohib suitsetada ja kuidas tuleb märgistada allergeene toitudes. miks me siis äh, ei ole valmis äh, reguleerima lennu, lennundust ja teades, et see kahjustab inimeste tervist, on viimane aeg Euroopa Liidu jaoks äh, võtta kontroll lennunduse üle, aitäh! Thank you very much for your contribution. aitäh ja nüüd annan sõna Manfred Brandtele, kes on teise petitsiooni autor, palun. Would you turn on your microphone please? lülitage oma mikrofon sisse Oh yes, sorry. My name is Manfred. mina olen Manfred Randel. ma elan Kölnis, ma olen pensionär, seitsmekümne seitsme aastane, mul on kaks täiskasvanud last. ma töötasin autode arendusinsenerina. kuuekümne üheksanda aasta suvel kolisime oma perega uude koju eh, Köln-Neubrückis. see asub seitsme koma kolme kilomeetri kaugusel maandumise õhkutõusurajast lennujaamas Kölni ja Bonni juures. sõltuvalt tuule suunast maanduvad ja tõusevad lennukid üle meie kodu, maanduvad lennukid mööduvad meie kodust neljasaja kaheksakümne, neljasaja üheksakümne meetri kõrguselt. startivate lennukite kõrgust ma ei tea, kuid ma saan aru, et tihtipeale ei peeta siiski ettenähtud kõrgustest kinni ja selle tähendab, et maapinnal on ka lärm ettenähtust suurem. toona ei olnud lennukite põhjustatav lärm nii hull kui autode lärm, mis tuli suurelt kiirteelt meie lähedal, kuid vahepeal on olukord märkimisväärselt muutunud, lennukite lärm on tohutult kasvanud, eriti on see seotud suurte kauba- ja reisilennukitega, sellepärast et sellega kaasnevad äh, müra väärtused seitsmekümne neljast kuni kaheksakümne üheksa detsibellini, mis muudavad öösel läbi öö magamise kella üheteistkümnest poole viieni täiesti võimatuks. siin on tegemist tegeliku müratasemega, tegemist ei ole keskmise tasemega, mida arvutatakse. minu enda ja minu naise tervis on selle tõttu kannatanud, meil on südameprobleemid, meil on kõrge vererõhk meil on isheemilised atakid, kuigi selliseid äh, haigusi meie enda vanematel ei olnud. me tahaksime oma hädasid leevendada tervenduskuuridega, mida arst meile ette kirjutab, aga siiski me oleme sunnitud ka kalleid ravimeid võtma. Köln-Bonni lennujaam on kasvamas, lendude maht suureneb ja sellega kasvavad ka tervisekahjud nendele inimestele, kes seal lähedal elavad. meie kirjalikele ja suulistele eh, kaebustele ei ole mingisugust resultaati tulnud. poliitikud, ametivõimud ei eh, taha reaalsusega tegeleda, nad tegutsevad ainult lennunduse huvides ja annavad esimese tähtsuse just neile ja lennujaamade lähedas elavate inimeste tervis ei tundu üldse oluline olevat. sellepärast, et äh, paika pandud äh, töökohti tuleb ju kaitsta. see tähendab seda, et poliitika ja lennundus ei soovigi tõelist, õiglast ja toimivat äh, huvide arvestamist viljeleda. Köln-Bonnil on teatud hüvitiste maksmise kohustus aga nendest väikestest äh, trahvidest on võimalik lennujaamal hindade kujundamisega pääseda ja neil ei ole mingisugust motivatsiooni modernseid lennukeid äh, hankida. minu meelest peaks olema lennukite lennukeeld olema kehtestatud Kölni-Bonni lennujaamas, et kaitsta inimeste tervist. aitäh! Thank you very much. suur tänu. aitäh selle ettekande eest ja nüüd pöördun komisjoni poole. mul on siin kolm nime, härra Kubitsa, proua Pire ja härra Siker. võite ise otsustada, kes nüüd kõnelema hakkab mina olen härra Kubitsa, mina alustan ja siis annan äh, sõna kolleegile, kes ka räägib maksuküsimusest, aga aktsiisist ja siis äh, kolleegid äh, käsitlevad seda müra aspekti. nüüd käibemaksu puhul on Euroopa Komisjon hiljuti avaldanud uuringu jaanuaris kaks tuhat viisteist, kus täpselt käsitletakse käibemaksu reisijate veos ja me teame, et rahvusvahelistel lendud, rahvusvahelisi lende ei maksustata mitte üheski liikmesriigis, kuigi siseriiklikke lende maksustatakse, välja arvatud neljas riigis. seega küsimus puudutab just rahvusvahelisi lende need on püsivad erandid, mis on kehtivad juba aastast seitsekümmend seitse, need pidid olema ajutised, aga liikmesriigid võisid jätkata nende eranditega ja nüüd on aastal kaks tuhat kuusteist meil uus ajastu, me tuleme välja selge käibemaksurežiimiga ja me peame tegelema selliste eranditega, mis tegelikult ei peaks olema alatised püsivad erandid. nüüd et äh, jah, äh, lisaks ütleksin, et äh, reisijate veos on meil ka järeltegevused, meil olid liikmesriikidega selleteemaline kohtumine, seal olid ka kodanikuühiskonna esindajad, kus tõime välja täpselt need teie väited ning teie argumendid ja see puudutab ka kruiisilaevu, sest kas seal on äh, väga palju reisijaid kuni aastani kaks tuhat kolmkümmend, kolmteist seda aega see uuring hõlmas. ja kui me vaatame siin äh, reisijate vähenemist ja reisijate kilomeetreid, siis on meil aastal kaks tuhat kümme oli triljoneid reisijate kilomeetreid ja käibemaks oleks kaks, kolmsada seitsekümmend viis triljonit. loomulikult see hõlmab ka CO kahe heitmeid. ju meil on erinevad stsenaariumid, kui me mitte midagi ei tee näiteks, aga selge on, et lendude maksustamine võib aidata, aga see ei, sellest ei piisa. aga loomulikult see peaks kohalduma ka lennundussektorile. nüüd pileti maksustamine, selline asi on rakendusel kuues liikmesriigis, seda era, erast, eristada on üsna keeruline, aga kuues riigis seda kohaldatakse selgelt ja isegi kui see on vähendatud määral, siis piletimaks on kõrgem kui käibemaks. praeguste reeglite puhul, mis meil on reisijate veos, on meil teatud probleemid, ehk siis kui on lend Saksamaalt Prantsusmaale, siis mõlemad võivad äh, seda maksustada, aga ainult oma territooriumi piires. me tahame, et äh, riikidele oleks teatud suunised, kuidas praeguste reeglite kohaselt seda täita, aga arutame seda järgmises tulevikurühmas selleteemalises, nii et selle teemaga me tõepoolest äh, töötame edasi. ja ma nüüd äh, annan sõna kolleegile, kes räägib aktsiisist, mis kohaldub äh, kütusele. mina olen Vladimir Sika jätkan selle maksustamisküsimusega. lennukikütuse maksustamine on äh, äh, aastast kaks tuhat kolm dokumendis üheksakümmend kuus ja seal on öeldud, et kütust maksustatakse, aga kaks liikmesriiki soovisid erandeid ja arvestades seda ühehäälsuse nõuet, mis meil on maksuküsimuses, tuli ka nende häältega arvestada ja praegune kehtiv direktiiv näeb ette kohustuslikud erandid lennundi, lennukikütustele. aga teatud positiivsed aspektid on ka kehtivas õigusraamistikus võimalikud, ehk siis iga liikmesriik võib ühepoolselt kohaldada energiamaksu lennukikütustele. praegusel hetkel tehakse seda ainult Hollandis, ainult ühes riigis. üleilmselt Jaapan ja Ameerika Ühendriigid teevad seda, ma ei tea, et ükski teine riik seda teeks ja Euroopa Liidus siis on ainult üks riik, Holland. teine positiivne aspekt seoses kehtiva õigusraamistikuga on see, et see ei puuduta ainult ühepoolselt, vaid ka kahepoolselt. liikmesriigid võivad kahepoolsete kokkulepete kohaselt maksustada Euroopa Liidu siseseid lende. praegusel hetkel ei ole mitte ühtegi sellist kahepoolset lepingut Euroopa Liidus ja nüüd see kolmas rühm lende, rahvusvahelised lennud, siin on olukord problemaatilisem, sellepärast et Euroopa Liit Euroopa Liidu liikmesriigid peavad lähtuma rahvusvahelistest kokkulepetest nagu Chicago kokkulepe ja on erinevad kahepoolsed eh, õhuteenistuse kokkulepped, kus on ette nähtud erandid lennukikütustele. liikmesriikide või Euroopa Liidu ühepoolne tegutsemine võib põhjustada kohtusse pöördumist ja seda muuta ei ole lihtne. igal juhul Euroopa Liit samas pingutab selles vallas, aga see protsess on väga pikk ja lähitulevikus siin lahendusi kindlasti ei ole. lisaks sellele on ka üks väike positiivne aspekt, mis ei ole nüüd õigusaktidega seotud, aga Euroopa Kohtu otsustega seoses kahes otsuses Hautege Mineshaft ja Ermhalt on, kus on ette nähtud piirangud äh, eranditele lennunduses, ehk siis see puudutab ainult äh, pakutavaid teenuseid, mida kaalutakse, ehk siis kõik ärilennukid, kommertslennukid, nemad äh, nende erandite alla enam ei käi. mis on siis tulevik? arvestades, kui madal on liikmesriikide huvi lennukikütuse maksustamise osas, nagu ma ütlesin, ainukene riik, kes seda teeb, on praegu Holland, siis en-, energia maksustamise direktiivi muudatusettepanekute tegemine praegu ja lähitulevikus on väga vähetõenäoline. küsimus on selles, kuidas oma ressursse kasutada, kui meie õhkkond on äh, väga keeruline, et saavutada ühehäälsust. nüüd äh, lennukikütuse maksustamine või energiamaks, annan siin sõna ka kolleegile, palun, Justin Pire. aitäh! mina olen pärit äh, Muuvi peadirektoraadist ja käsitlen seda müra küsimust loomulikult äh, müra lennujaamades on äärmiselt oluline teema, aga paraku Euroopa Liidu reeglid äh, lähtuvad ainult äh, üldisest raamistikust ja me ei käsitle üksikjuhtumeid. Need meetmed, mida kohaldatakse liikmesriigi tasandil, on liikmesriigi pädevuses, mitte komisjoni pädevuses, meie näeme ette ainult menetluse nüüd heitmete küsimus. heitmeid käsitletakse Euroopa Liidus eh, MTS-süsteemi kaudu ja rahvusvahelisel tasandil Euroopa Liit on alati toetanud seda, et meil oleks selline üleilmne lahendus ja seetõttu Euroopa Liit eh, pingutab ikka selle nimel, et aastal kaks tuhat kuusteist oleks meil üldine lahendus, mis oleks siis ülemaailmne. nüüd riigiabi küsimus. uute suuniste kohaselt, mis puudutab eh, lennufirmasid ja lennujaamu, mis hakkas kehtima aprillis kaks tuhat neliteist, see oli äärmiselt oluline samm lennunduse jaoks, kuna sooviti tagada head ühendused Euroopa kodanike jaoks, aga samal ajal sooviti piirata konkurentsi mõjutusi, moonutusi ning äh, tagada võrdsed reeglid Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste lennufirmade jaoks. nii palju siis praegu minu poolt ja nüüd annan sõna keskkonna peadirektoraadi kolleegile, palun tere, mina olen Marko Pavjati. ma võtan sõna kaks minutit, aga see puudutab enamikke petitsioone täna pärastlõunal. kui lubate, siis räägin mõne minuti, aga enamik minu vastusest tegelikult puudutab kõiki petitsioone täna pärastlõunal. esiteks, komisjon on teadlik äh, sellest, kui oluline on kaitsta inimeste tervist ja me oleme teadlikud nendest ohtudest, mis on inimeste tervisele seoses müraga ja lennujaamade müraga. hiljutised teadusuuringud, mida praegu Maailma Tervishoiuorganisatsioon läbi vaatab, ka seal oleme tihedas kontaktis Maailma Tervishoiuorganisatsiooniga, et paremini mõista neid uusi tulemusi, mille kohaselt tegelikult see mõju on veelgi suurem, kui arvati. kolm, kolm miljonit inimest Euroopas kogeb seda müra, neil on raskusi magamisega ja lapsed ei õpi, kui nad on koolis näiteks südame-veresoonkonna haigused ja need põhjustavad siis eh, liiga varajast surma. ehk siis eh, sajad eh, juhtumid Euroopas sellisel puhul on seotud just lennundussektoriga. me mõistame seda probleemi hästi, kõik teavad seda. seega suur tänu kõikidele petitsioonide esitajatele, aga me tegelikult teame seda. aga küsimus on selles, et Euroopa õigusaktid ei pane paika neid piiranguid ja ei ole ette nähtud ka reegleid liikmesriikidele konkreetsemalt. see on siin võtmetähtsusega, selle asemel see tasakaal, mis puudutab erinevaid huvisid, näiteks see, et oleks lennujaama taristu konkreetses kohas Ehm, võrreldes siis ehm, kahjudega tervisele või võimalike elukaotusega nendele inimestele, kes lennujaama lähedal elavad, see on täielikult eh, siseriiklike ametite pädevuses. meil on kaks direktiivi, kaks, mis puudutab eh, keskkonna hindamise kontrollimise direktiivi kaks tuhat kaks nelikümmend üheksa ehk siis me peame olukorda hindama, välja tooma need ohud inimeste tervisele ja siis nad peavad iga viie aasta tagant vastu võtma tegevuskava, arutama seda ja selle käigus on avalikkusel võimalus ka panustada, aga taaskord lõppotsuse teeb vastav liikmesriigi pädev asutus sõltumata siis inimeste arvamustest, lõppude lõpuks see pädev asutus otsustab, mis meetmeid kasutatakse. kas liikmesriigil, nüüd me räägime siin sellest, kas vastatakse siseriiklikele reeglitele ja see meetod, kuidas otsustatakse tegevuskava vastu võtta ning äh, valik selle vahel, kas on mingid meetmed, kas on üks meede või millised meetmed üldse on. seda otsustab liikmesriigi pädev asutus. ehk siis kokkuvõtvalt rõhutan veel kord üle, sest see kordub äh, petitsioonist petitsiooni. Euroopa Liidu õigus tagab selle, et kodanikud oleksid teavitatud, kuidas äh, see toimib, aga konkreetsed meetmed valib äh, liikmesriigi vastav asutus. ja kui me vaatame direktiive viis üheksa kaheksa murd kaks tuhat neliteist, mis puudutab lendude keelustamist näiteks öösiti või äh, keelustatakse kõige mürarikkamad lennukid, siis tegelikult äh, selle direktiiviga luuakse see struktuur, kuidas otsuseid võetakse. ja kordan üle veel kord, lõppotsuse teeb jätkuvalt vastava liikmesriigi pädev asutus. aitäh selle horisontaalse ülevaate eest nende teemade puhul, mis tulevad jutuks täna pärastlõunal. aga nüüd annan sõna kolleegidele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 lennuundussektori osalised võimalikult suurt kasumit. teisest küljest inimesed tahavad võimalikult kiiresti ja võimalikult odavalt saa-, lennata sinna, kuhu nad minna tahavad. rahvusvahelised reeglid võivad lennunduse turvalisust reguleerida. samuti investeeringute tegemine on aga liikmesriikide otsustada, seega siseriiklikud reeglid tegelevad tsoonidega ja just need plaanid peavad garantiid paika panema, et luua erinevate osapoolte huvide vahel tasakaalu. ja see, just siin tuleb arvesse võtta ka mõju keskkonnale, samuti oodatavat müra taset. seega ma ei näe kuidas meie saaksime siin selles olukorras kuidagi üldse sekkuda? ma arvan, et kõige parem oleks selle küsimusega tegeleda liikmesriikide parlamentides ja tegeleda küsimusega, et milline planeerimis Äh, seadusandlus sisaldab vigu, mis võimaldab lennujaamu ehitada sellistesse kohtadesse ja nii, et nad rikuvad inimeste huvisid, kes väidavad, et nad on kannatanud just lennujaamade tõttu. loomulikult ma ei ole kõikide liikmesriikide reeglitega kursis, ma olen kursis Poola reeglitega, ma tean, milliseid dokumente Poolas tuleb esitada vastavalt seadusandlusele, kui soovitakse selliseid olukordi edukalt lahendada. mis puudutab teistsuguseid kaebusi, Pariisis on lennujaama suhtes kaebus esitatud, sarnane kaebus on ka Poolas esitatud. riik ostis teatud maa inimestelt ära, kus mürakoormus oli liiga suur ja äh, aitas kaasa sellele, et inimesed said kolida piirkondadesse, kus äh, mürad ei olnud nii suur, seega probleem lahenes. seega, millised kohalikud tegevused on juba läbi viidud petitsiooni esitajate liikmesriikides, seda näevad ette liikmesriigi seadused ja ma usun, et see on liikmesriigi reguleerida. aitäh! Very much, anybody else that will suur tänu, kas keegi sooviks veel selle küsimuse juures sõna võtta? Eleonora Epipi. aitäh. tahtsin kommenteerida. tahaksin tänada kõigepealt petitsiooni esitajaid selle teema tõstatamise eest. minu kommentaar on üldisem me oleme siin rääkinud ETS süsteemist, heitkogustega kauplemise süsteemist. lennundus on üks selline valdkond, kus ETS süsteemi läbikukkumine on kõige silmatorkavam. praegu CO kahe hind on neli kuni seitse eurot tonni kohta kui mul õigesti meeles on. aga lubati, et turuhind jääb kolmekümne viie ja neljakümne euro vahele tonni kohta. ja see pidi kaasa aitama vajaliku tehnoloogilise innovatsiooni innustamisele, et kasutama hakataks puhtamat ja keskkonnasõbralikumat energiat. seega lihtsalt ETS määra lisamine piletihinnale liigutab seda majanduslikku koormat. ja see kuulus reostaja maksab põhimõte tähendab siis seda, et tarbija maksab. usun, et komisjon millalgi vaatab ETS-süsteemi läbi ja loodetavasti siis ka seda süsteemi parandatakse, aga praegu on tegemist petitsioonidega, mis tegeleb küsimusega, mis on võtmetähtsusega. kui me räägime reostaja maksab põhimõttest, sellepärast et lennundusega kaasnevad heitkogused on tohutult suured, aga need ei ole sugugi, ei näita mingisuguseid vähenemise märke, sellepärast et lennundusel ei ole põhjust äh, tegutseda keskkonnasäästlikuma käitumise poole. ma praegu lõpetaksin, aga ma usun, et järgnevate petitsioonide juures saame veel sellest rääkida. aitäh! kuigi ma tunnen kaasa petitsiooni esitajatele, me peame siin komisjonis küsima endalt, kas Euroopa Liidu seadusandlust on rikutud. ja nii palju, kui ma praegu kuulnud olen, ei ole Euroopa Liidu reegleid ja seadust äh, rikutud, seega ma ei tea, kuidas me saaksime nende petitsioonidega edasi liikuda ja ehkki ma saan aru, et lennujaama lähedal elamine on problemaatiline ja sellega kaasnevad mured, ma siiski ei tea, mida me saaksime nende petitsioonidega pe siin peale hakata, ongi kõik. okei okay,, I don't have anybody else on my list. ma ei näe, et keegi veel sõna sooviks. ma teen, keegi ei ole midagi konkreetset välja pakkunud, seega mina pean mingisuguse kokkuvõtte tegema. Jarek, kas te sooviksite midagi välja pakkuda? mina teen ettepaneku, et me lõpetame need petitsioonid, me ei saa midagi teha. Euroopa Liidu seadusi ei ole rikutud. hästi, suur tänu. keegi pakub midagi konkreetset välja, seda ma vajangi. ma ei saa mingisuguseid järeldusi teha, kui kolleegid oma panust ei anna. mina pakuksin välja, et pisut modifitseerida teie äh, järsku lähenemist ma edastaksin selle mm, ENVI ja transpordikomisjonidele, võime isegi nendelt arvamust küsida. aga võib-olla me piirame oma tegevuse sellega, et me saadame informeeriva kirja, anname teada, et see on teema, mis valmistab kodanikele muret, see ei riku mingisuguseid Euroopa Liidu seadusi, see jääb subsidiaarsuse põhimõtte alla. see on liikmesriikide reguleerida, see teema, aga siiski valmistab kodanikele muret ja sellepärast me leiame, et Envi ja TRAN komisjonidel peaks olema see informatsioon olemas. Teming Aviation on liikumine, mis on Euroopa Liidu kodanikelt palju tähelepanu pälvinud ja meie omalt poolt saame selle teema lõpetada ja anda selle edasi teistele komisjonidele, kas ma tohin niimoodi toimida? aitäh, suurepärane! jätkame lennunduse sektoriga ja me võtame petitsiooni kaks seitse neli aastast kaks tuhat kaksteist Volker Habli ja Rudolf Brandtilt, millele on alla kirjutanud umbes kolmsada kakskümmend inimest ja see tegeleb Frankfurdi lennujaama tekitatud müraga petitsiooni esitajad täna meie keskel ei ole, aga komisjoni esindajad on siin, seega ma annangi sõna teile. jah, thank you uh,. aitäh. viitaksin meie varasematele kommentaaridele eelmise petitsiooni teemal, meil ei ole mitte midagi lisada. The floor is open to colleagues. kas äh, teie kolleegidel on midagi lisada? kas ma eeldan, et te soovite sama lahendust, et me saadame infoks Envele ja Tranile ja sulgeksime petitsiooni käsitlemise? proua Gardini. Sì, <clears throat> io volevo soltanto aggiungere, essendo della Commissione Ambiente. mina olen äh, keskkonnakomisjoni liige, olen, äh, kuulsin, mida komisjoni kolleegid ütlesid ja tahaksin omalt poolt lisada et need on teemad, millesse inimesed suhtuvad väga kirglikult, mitte ainult äh, tavainimesed, vaid ka meie õigusloojatena. me siin, äh, meil on siin viide õigusaktile, mis eelmisel aastal vastu võeti selle õigusakti raames. tegelesime me referentstasemetega näiteks ja mis puudutab heitmetega kauplemise äh, kava me ootame komisjonilt äh, selle meetme läbivaatamise tulemis, tulemusi. ja nüüd on kohe tulemas ka kliimamuutuse teemaline konverents, teen äh, tihedalt koostööd Peter Liise, Liisega, kes on äh, ENVE komisjonis raportöör, me oleme ICAO-ga kohtunud ja saan kinnitada seda, mida ütles esimene kõneleja, nimelt, et Euroopa Parlament on ICAO-le öelnud, et äh, on ülioluline võtta tarvitusele meetmed, mis hõlma, hõlmavad kõiki lennufirmasid. probleem loomulikult seisneb selles, et tegemist on globaalse turuga ja see tuleb reguleerida globaalsel tasandil. aga me liigume edasi, miski ei ole veel selge või lõplik. aga oleme ICAO-ga edusamme teinud, nad mõistavad, et on vaja selle teemaga tegeleda. ja nagu te ütlete, jah, see ettepanek sobib, me võime saata selle teema komisjonidele edasi, aga see on pigem formaalne kui sisuline lähenemine, see ei äh, täienda meie tegevust mitte millegagi ja see ei muuda mitte midagi ka pädevuse küsimuses, sest äh, petitsioonide esitajad konkreetselt soovivad, äh, et see läheks liikmesriikide ainupädevusse, me Euroopa tasandil töötame selle nimel, me teeme suuri jõupingutusi, niisiis, kui te soovite, võite edasi saata selle nendele komisjonidele, aga nagu ma ütlesin, siin on küsimus rohkem vormis kui sisus, sest me koormame nende komisjonide töö üle igasuguste taoliste petitsioonidega, nad ei saa keskenduda oma sisulisele tööle, ma ei ole sellele vastu, aga see tundub lihtsalt üleliigse sammuna me võime kõik saata lihtsalt vastavatele komisjonidele edasi või teha midagi muud. jah, tõenäoliselt äh, me nii teemegi. sest nii saame näidata õigusloomelistele komisjonidele, et äh, tegemist on teemaga, mis on paljude Euroopa kodanike hingel, seetõttu ei piisa ainult sellest, et me siin äh, käsitleme neid teemasid ja siis kuulame, et komisjoni esindajad ütlevad, et Euroopa seadusandluse käed jäävad lühikeseks, aga see on see, mida me teha saame ja loomulikult äh, meie parlamendisaadikutena või fraktsioonide liikmetena saame seda teemat edasi äh, ajada kuulamistel ja nii edasi, aga me siiski piirdume meie komisjoni äh, pädevusega, seda on meil võimalik teha. ehk siis teen ettepaneku, et selle petitsiooniga teeme sama, me saadame selle NV ja TRAN komisjonidesse ja sulgeme petitsiooni käsitlemise. aitäh! nüüd kolleeg härra Lavrieux palvel läheme neljateistkümnenda päevakorrapunkti juurde, tegemist on äh, prantsuse teemaga ja siis järg-, pärast seda tuleme tagasi kolmeteistkümnenda päevakorrapunkti juurde. petitsiooni esitajad on äh, siin saalis kohal. tere tulemast. Emmanuel Le Texier ja äh, Antoine Villel, annan sõna teile aitäh, ma olen Antoine Wilhelmi. olen Brüsseli organisatsiooni Padgestion äh, esindaja. me tahaksime rääkida lendudest üle mm, Brüsseli. meie olukord on äh, ainukordne, selgelt üritatakse äh, suunata lendusid väga tihedalt asustatud piirkondade kohale. inimesed peavad taluma lennukeid Äh, oma elukoha kohal siin Euroopa südames Brüsselis, ollakse sabassörkijate hulgas äh, müra haldamise seisukohast, siin üritatakse selgelt äh, mm, suurendada mm, ülelendude hulka ja kuidagi ei hoolitseta ohvrite eest öised lennud suunatakse üle Brüsseli linna ja see toimub aastast kaks tuhat kaheksa ähm, alates seitsesada inimest, seitsesada tuhat inimest kannatab Brüsselis, on ka alternatiive, mis aitaksid äh, vähendada seitsmekümne protsendi võrra neid äh, ohvrite hulka, see kõik toimub Euroopa südames ja mitte midagi ei võta äh, ette Belgia riik, et seda olukorda parandada toimuvad rikkumised, me ei ole nõus nende arvamustega, mida on avaldatud, kahe tuhande üheksandast aastast on väga tõsiseid rikkumisi toimunud ja minu kolleeg räägib sellest, kaks tuhat neliteist veebruarikuust alates on kehtinud äh, äh, kava äh, Brüsseli ülelendude osas, sellele on avaldatud tohutut vastupanu, on ka kohtusse viidud need küsimused Belgia kohtutesse on ka kohaldatud tõkendit kohtu poolt. ja see, need kehtivad äh, alates kahe tuhande neljateistkümnenda aasta veebruarist, seda on kohaldatud ainult osaliselt, on esitatud äh, edasikaebus, need ülelennud mõjutavad äh, tõsiselt inimeste tervist ja rikuvad ühenduse õiguse sätteid, et te olete öelnud, küsinud, mida saaks teha kui rikutakse ühenduse õigust, meie ettepanek on järgmine. kaks tuhat äh, kaks nelikümmend üheksa müradirektiiv, seda on Belgia riik pidevalt rikkunud, see ütleb, et liikmesriigid peavad äh, kehtestama tegevuskavad vähendamaks äh, müra piirkondades, mis jäävad lennujaamade ümbruskonda. seal öeldakse, et pädevad asutused peavad need meetmed kehtestama nad peavad äh, tegelema piirmäärade ületamiste juhtumistega. Euroopa õigus on üle võetud ilma mingisuguste tagajärgedeta, see puudutab äh, nii Vallooniat kui äh, Flandriat kui Brüsselit, kõik nad on võtnud vastu õigusaktid, aga need ei oma mingit mõju. Belgia transpordiamet ei lase piirkondadel kohaldada neid tegevuskavasid, äh, suunates äh, lennuliikluse Brüsseli kohale ja rikkudes niimoodi seda müra puudutavat õigusakti. kella kuuest seitsmeni hommikuti näiteks äh, toimub kõige suurem rikkumiste hulk, müratasemeid ületatakse ohutuks peetakse neljakümne viie, viite detsibelli, aga tegelikult mõõtmised on näidanud, et müratase on pigem kuuekümne viie detsibelli ümber. ehk siis Belgia peaks läbi vaatama ja ajakohastama vastavad tegevuskavad. see peaks, neid tegevuskavasid peaks iga viie aasta tagant ajakohastama, tuleb arutada ka avalikkusega neid teemasid, meetmed Mm, tuleb tarvitusele võtta ka petitsioonide komisjonile. me ei tohiks seda petitsiooni sulgeda enne, kui tegevuskavad on regioonide poolt paika pandud ja teema on lahenduse leidnud. samuti tuleb läbi viia uurimine küsimuses, miks tegevuskava, mille pani paika Belgia vastavalt kahe tuhande teise aasta määrusele, miks seda ei ole kohaldatud äh, samuti soovime äh, rikkumismenetluse alustamist. aitäh, annan sõna kohe komisjonile. jah yes,, thank you. aitäh. mis puudutab Brüsseli tegevuskava, me teame seda olukorda, see on avalik probleem, me oleme küsinud äh, pädevatelt asutustelt, miks ei ole sellist tegevuskava, mida nad nagu kavatsevad ette võtta, kuidas äh, see kehtib Brüsseli kohta, sest Belgias on süsteem, kus on kolm erinevat äh, piirkonda ja igaüks on osaliselt vastutav, me lihtsalt äh, nii palju tahame teile selgituseks öelda. ma pean ütlema, et äh, üsna naljakas on, et see on kuidagi kolmeks regiooniks jagatud Belgia nimed. me teame, et ähm, mida Belgia endast kujutab, aga jah see on äh, seotud selle teemaga laiemalt. nüüd äh, kolleegid, annan teile sõna. kõigepealt Eleonora Eevi. ja siis Jarek äh, Valesa. aitäh. mina tahtsin tagasi tulla ka eelmise petitsiooni juurde. ma ei arva, et nende petitsioonide lõpet-, menetlemise lõpetamine oleks äh, õige samm ja selgitan teile, miks ma nii arvan. parlament ja Euroopa institutsioonid üritavad need, neid teemasid lahendada, nad üritavad lahendada teemasid äh, transpordi saastamise ja kliimamuutuste valdkonnas, aga samuti vastab tõele, et äh, tänu kodanike osutustele, on meil võimalus äh, oma tööd siin komisjonis teha, mis tähendab, et me toome välja kodanike mured. kahjuks on nii, et äh, on selliseid äh, teemasid, mis jäävad liikmesriikide pädevusse ja liikmesriigid saavad neid olukordi lahendada näiteks need müratõrje tegevuskavad äh, lennujaamade jaoks, aga samamoodi on tõsi see, et Euroopa peaks vähemalt äh, seiret teostama, kui me räägime mingisugustest ajavahemikest või menetluslikest äh, normidest. sest me tahame, et avalikkus oleks teadlik nendest teemadest ja me tegutseme selle nimel ju igapäevaselt. me tahame, et avalikkus oleks kaasatud näiteks äh, maakasutuse kavade koostamisse, nüüd räägime siin kavadest, millega piiratakse müra tekitamist taolistel puhkudel. ma loodaks, et komisjon kutsuks liikmesriike üles äh, rohkemat tegema, sest meil on jah, äh, vabandus äh, subsidiaarsuse näol, selle taha on väga lihtne peita ja jätta inimesed ise oma saatuse hooleks. aga avalikkus näeb Euroopa institutsioone veelgi kaugematena, see mm, need teemad ju mõjutavad tavainimesi, kes elavad lennujaamade lähedal, ehk siis mingisugused eeskirjad peaks kehtima, aga kahjuks kõik liikmesriigid ei käitu korralikult, aga ma ei näe, kuidas mitte midagi tegemine parem oleks. see jääb Euroopa õigusloome alla, kuivõrd eelmisel aastal võeti vastu uus äh, määrus viis üheksa kaheksa murd kaks tuhat neliteist, millega pandi paika eeskirjad ja menetlused, millega pannakse paika piirangud Euroopa Liidu lennujaamades müra tekitamisele, see on seotud ka määrusega aastast kaks tuhat kaks ja selle artikli, kaheksanda artikliga, millega on loodud kohustus konsulteerida avalikkusega lennujaamade tegevuskavade osas, praegusel puhul siis äh, Saventemi lennujaama puhul, see pandi paika juba kaks tuhat kümme, see on hoopis teine petitsioon ja liikmesriikide valitsused peavad äh, täitma neid tingimusi, ehk siis äh, see, mida te ütlesite, käib küll teiste petitsioonide kohta, aga mitte selle kohta siin ma just nimelt üritasin juhtida tähelepanu sellele, et peame rõhutama sel-, seda, kui oluline on avalikkuse kaasamine ja osalemine nende kavade koostamisel, loomulikult ma eeldan, et komisjon annab meile ka pädevad vastused. komisjoni vastus ei olnud piisav selle petitsiooni puhul. palun minge tagasi ja tehke selgeks, kuidas äh, Belgia ametivõimud kohaldavad uut direktiivi, eriti selle artiklit kaheksa. see tähendab seda, et äh, avalikkusega mm, tuleb konsulteerida ja me ei ole saanud äh, ammendavaid vastuseid selle kohta. meil on vaja seda teha, kas me võime selle teema lõpetada või Jarek, soovitame sõna? hästi, palun ma sõnastaksin ümber teie öö, äh, sõnad, meil on määrus viis üheksa kaheksa, see annab komisjonile raamistiku, mida saab äh, kohaldada liikmesriikide suhtes ja nüüd liikmesriigid, äh, siin praegusel puhul Belgia riik, kes peab hindama olukorda, ja ma arvan, et volinik peaks teatavat survet avaldama, kui on õigusakt, mida saab kasutada, siis me peame nõudma seda, et äh, Belgia mm, riigi kohta seda hinnangut äh, antakse, siis otsustame, mida ette võtta. jah, komisjon peaks äh, andma paremaid vastuseid järgmisel korral, nad võivad ka kirjalikult need meile saata. ja me peaksime olema pidevalt dialoogis ja meie komisjonina võtame ühendust Belgia riigiga küsides rohkem äh, infot äh, müra mõõtmise kohta, nende konsultatsioonide äh, korraldamise kohta Zaventemi lennujaama teemal ja samuti, mis on edasi saanud kohtuotsust, otsusest ja loomulikult saadame selle infopunktina TRAN ja NV komisjonidele edasi. hästi. komisjon soovib veel midagi lisada? kui teil midagi selle vastu ei olnud, siis me ühe minuti selgitaksime veel teemasid, muidu me hakkame kirjalikult siin äh, infot vahetama ainult äh, ja tekib väike segadus. palun ärge solvuge, aga meil on kolm õigusakti Euroopa tasandil, kaks tuhat kaks äh, nelikümmend üheksa keskkonnamüra teema, mis nõuab, et kodanikke tuleb kaasata aruteludesse, kui tegevuskava vastu võetakse Need tegevuskavad tuleks läbi vaadata iga viie aasta tagant, iga viie aasta tagant äh, toimub sama protsess ja mis puudutab neid meetmeid, äh, eriti lendude keeldu, olgu siis müra tõttu või, või kogu lennujaama sulgemise puhul, on kaks õigusakti. üks on kaks tuhat kaks kolmkümmend direktiiv ja teine viis viis üheksa kaheksa murd kaks tuhat neliteist, mis äh, jõustub äh, järgmisel aastal, kaks tuhat kuusteist, sellest äh, hetkest peale pannakse nendega paika menetlus, millega otsustatakse, kas lendude piiramine ja siis tuleb lähtuda otsuse vastuvõtmisel uuest menetlusest, mitte nii, et pädev asutus võtab vastu otsuse, äh, vaid enne, kui otsus langetatakse, tuleb äh, konsulteerida ja hinnata majanduse mõju ja nii edasi, äh, kasutada kodanikke ja nii edasi. lihtsalt selgituseks. me üritasime selgitada seda mitme petitsiooni puhul, näeme, et me peame rohkem aega sellele pühendama, aga ma loodan, et ma nüüd tegin asja selgeks. Teil õnnestus palju suurem selgus äh, tekitada, loomulikult me peame selle petitsiooni menetluses hoidma, see on esimene märkus ja me peame vaatama, mis edasi saab, aga ma arvan, et äh, me peame saatma selle, nagu ma ütlesin, äh, kirja Belgia riigile, küsides, kuidas nad kavatsevad neid konsultatsioone avalikkusega läbi viia vastavalt sellele menetlusele ja liigume edasi, nagu ma tei-, ütlesin, saates selle kirja edasi teistele komisjonidele, sest äh, me tahame neile näidata, et Euroopa kodanikud peavad seda väga oluliseks, see on kõige vähem, mida me teha saame. seda me peame ka tegema. ja edasine tuleb, ehk siis me tuleme selle teema juurde tagasi. Now I move. nüüd oh Mm. petitsioon aastast kaks tuhat kaheksa. see on vana petitsioon, mis puudutab äh, müra ja õhusaastet, kes elavad Charles de Gaulle'i Roissi lennujaama lähedal ja proua Katrin Lecomte, palun. Bonjour madame la présidente. Oh, oh, oh, pardon. Madame Evi a demandé la parole tout d'abord. Sorry, just, just, just a second uh.... üks hetk, vabandust. tavaliselt me anname sõna lõpuks ka petitsiooni esitajatele. ma ei tea, kas nüüd mingid sammud jäid vahele või, aga eriti nende petitsioonide puhul, mis on nüüd äh, lõpetatud, võib-olla anname esitajatele sõna, enne kui me lähme edasi. You are absolutely right ma ei. Teil on täiesti õigus, õige, kuna kõik petitsiooni esitajad on siin kohal, ma tahtsin lihtsalt kõik petitsioonid praegu läbi võtta ja siis lõpus saavad nad kõik kommenteerida, sellepärast et need teemad ei puuduta mitte ainult konkreetset petitsiooni esitajat, vaid kogu seda teemat ja kuna ma näen, et kõik on siin kohal veel kas nii sobib, ma loomulikult oleks pidanud seda alguses küsima, aga kui teile nii sobib, siis suurepärane. ja nüüd palun proua Lekomp. tere päevast! daamid ja härrad, aitäh, et mulle sõna andsite. aastad tagasi novembris tutvustasin teile oma olukorda, ma elan äh, Charles de Gaulle'i lennujaama lähedal, olukord muudkui halva, halveneb, lennukid äh, tõusevad õhku ja maanduvad äh, taga õues sisuliselt, lendavad üha madalamalt ja kõik põhimõtteliselt valetavad meile. saatsin kirja ka Prantsuse ametivõimudele ja loen teile vastuse ette, keskkonnaminister Segalin Royal vastas, aga milline on nüüd olukord aasta hiljem? härra Berger eelmisel aastal ka jagas infot, kõnelejalt võetakse mikrofon. kõnelejal palutakse kõneleda aeglasemalt. hea küll, aeglustan siis. nii nagu ma ütlesin, see müra veebruaris kaks tuhat neliteist eh, ja vaadati ka võrdlusi seoses direktiiviga, Prantsusmaa pani paika teatud sätted, komisjonil mingeid volitusi ei olnud seoses tegevuskava meetmetega, mida siis eh, Prantsusmaa välja valiks. eelmisel aastal need meetmed olid koostamisel, mis puudutab müra kaardistamist, siis pikaajaline tase vaatab LDN viiskümmend kuut mis eh, paneb paika mürasaaste reeglid, sest eh, need peaksid olema kuni viiskümmend viis, aga pikaajaline eh, ennustus on kuni kakssada kaheksakümmend tuhat liigutust ja see on see, mida kasutatakse kahe, kahe tuhande seitsmenda aasta tegevuskavas, aga tundub, et justkui vähem inimesi oleks mõjutatud võrreldes äh, sellega, mis oli aastal kaks tuhat kaksteist. seega ma ei saa päris täpselt aru, mis on direktiiviga kohustused. nüüd, mis puudutab Royali, proua Royali vastuse sisu, siis seal öeldi, et see plaanitav müra vajab veel arutlemist ja avalikud konsultatsioonid üldiselt on lihtsalt üks petukaup, me, see ei ole tegelikult avalikkusele ligipääsetav, meid ei kaasata, seega nüüd, mis puudutab seda Roissi lennujaama müra leevenduskava, siis äh, tegelikult, kui ma selle sain, toimusid justkui veel konsultatsioonid, mis puudutab äh, müra mõõtmist, seda tehakse sonopoodidega ja need tulemused on väga umbkaudsed ja ei vasta tegelikkusele, sellepärast et need sonopoodid tegelikult ei asu kõige rohkem mõjutatud piirkondades. kui vaadata neid väärtusi, mis on leitud matemaatiliste valemite kaudu, kuidas seda müra vähendada, siis praegusel hetkel me peame tuginema ainult tegevuskava mõjudele ja mis on nendest meetmetest saanud, mis sellega ära toodi. organisatsioon, kes võitleb mürasaaste vastu, analüüsib neid meetmeid siin lennujaamas ja peamised meetmed on siis müra kaardistamine, mille kohaselt Charles de Gaulle'i lennujaamas on tegemist justkui musta auguga õhkutõustmistel ja maandumisel ja inimeste tervisele on märkimisväärne mõju ja, ja selle jaoks peaksid olema konkreetsed meetmed ja Prantsuse riik ei vasta nendele kohustustele, seega ei olda kas kooskõlas direktiiviga, kus, mille kohaselt tuleks vähendada ja ennetada müra väliskeskkonnas aga meetmed on siis järgnevad. müra haldamine lennujaama läheduses, see ei ole osa eesmärkidest, julgustada heli kin-, kindluse tugevdamist, nüüd lisaks sellele kaks tuhat viisteist on tehtud vähikäiku, mis puudutab eh, müra nüüd teavituskampaaniad, mis on selliste tegevuste mõte, kavade läbivaatamine, mis selle kõige mõte on, see ei avalda mitte mingit mõju, sest et see ei vähenda mitte kuidagi keskkonnamüra, me räägime välisest mürast selles direktiivis helikindlaks tegemine ei saa olla osa tegevuskavast, Äh, kui me räägime müra vähendamisest. nüüd tegevuste piiramine, lennukite keelustamine, mis on väga mürarohked, seda tegelikult tuli kohaldada juba märtsis kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kakskümmend ei ole midagi ette nähtud. nüüd äh, on taaskord plaanis müra vähendamised järgneva viie aasta jooksul, mis puudutab äh, maandumisi, siis kas seal on erinevad mürad, tasemed, mis puudutab inimesi, kes elavad ju ka teistel aladel, kus see müra nii suur probleem ei ole, maandumised lõunapoolsel hoorajal ja läänepoolsel hoorajal olukord on erinev. proua Lekompt, te peate nüüd hakkama lõpetama meil on teie kõne ka kirjalikult olemas. ma tahtsin lihtsalt äh, välja tuua, kuidas see ei ole mitte kuidagi direktiiviga kooskõlas, kui pannakse paika uus maandumistrajektoor, kas sellest ei olnud abi, seega tegelikult ei taha keegi kohaldada seda lõunapoolsele rajale. mis puudutab õhkutõusmisi, sellega tegeleti hästi ja see mõjutas veerandite õhku tõusmistest, aga olukord parandanud ei ole ja öeldi küll, et olukord on paranenud, aga tegelikult inimkõrvaga seda ei tuvasta. nüüd arengud müra vallas. kui vaatame, mida me oleme sellest kõigest õppinud, mida ütlevad uuringud iga-aastaselt äh, tuleks avaldada need müratasemed, äh, meil on selle kohta globaalne indeks, aga tegelikult see ei ole sobiv meede, me peaksime ikkagi lähtuma LDN-i tasemest. uuringuid on läbi viidud, aga nendega ei arvestata praegu ja mida Euroopa Liit võiks nüüd teha, kas võiks äh, kutsuda organisatsiooni esindajaid komisjoni, võib-olla oleks sellest abi. ja ma ei loe ülejäänud oma kõnet ette, aga ma tahtsin lihtsalt öelda, et kõnelejad segatakse. igal juhul tuleb midagi ette võtta, aitäh. jah, suur tänu, proua Komp ja nüüd saavad sõna kolleegid, kõigepealt härra Lavia. aitäh. ma tegelikult tahtsin kõigepealt sõna anda komisjonile, ma väga vabandan. ma juba mõtlesin, et ma olen saanud ametikõrgendust ja olen komisjoni liige jah, võib-olla sa saad veel päris palju erinevaid ametikohti, aga komisjonis sa vist olla ei taha, aga hea küll, nüüd saab sõna komisjon. aitäh. me järgme seda olukorda, meie info kohaselt eh, tegevuskava Charles de Gaulle'i lennujaamas selle kohta saime Prantsuse ametivõimudelt eh, hiljuti infot ja nad andsid infot rohkemate päevade kohta, kui on aastas päevi, nii et see aruanne on natukene veider. härra Lavrijev, palun. suur tänu. see on esimene Prantsuse petitsioon, mida mina pidin äh, vaatama, kui minust sai selle komisjoni asendusliige. aastal kaks tuhat üheksa heideti see kõrvale, seega aasta, iga aasta on kolleegid seda petitsiooni käsitlenud, komisjon just võttis sel teemal sõna ja vastati või öeldi Prantsusmaa suhtes väga viisakad, aga me oleme saanud nüüd teadlikuks sellest, et Prantsusmaa ei täida mitte ühtegi võetud kohustust, kui jutt on keskkonnamürast. hiljutine kiri, mis märtsis kaks tuhat viisteist välja saadeti komisjoni poolt, seal kirjas öeldakse, et novembris kaks tuhat kolmteist Prantsusmaa ütles, et tegevuskava Charles de Gaulle'i lennujaama jaoks on olemas, et käimas oli riiklik konsultatsioon, nüüd tegelikult aastaks kaks tuhat viisteist ei olnud komisjon ikka veel seda tegevuskava saanud, Prantsuse ametivõimud on kas väga eda-, ebapädevad või nad üritavad seda asja lihtsalt edasi lükata ja venitada, et nad ei oleks seotud mingite siduvate reeglitega. kui me räägime õhu kvaliteedist, mida ka põgusalt mainiti, siis komisjon ütles, et teatud meetmed viitasid saja kolmekümne üheksale rikkumisele igapäevaselt müra tasemel, aga öeldakse, et võib-olla kuni sada kolmkümmend viis aastas. ma ei ole sel teemal nüüd ekspert, ma ei ole ka petitsioonide komitee alaline liige, ma ei tea, kas need reeglid on kohased või mitte. sel, sellega tegeleb parlamendi keskkonnakomisjon, kes peab survestama komisjoni reegleid muutma, aga avalikkusel on teatud reeglid teada ja oluline on, et neid reegleid ka täidetaks. müra puhul on siin kaks probleemi. Prantsuse riik soovib lihtsalt lisaaega saada. Nad ei täida oma kohustusi seega minu arvates juba see on rikkumine ja teiseks saaste. õhk on liiga saastatud liiga sageli ja see ei ole direktiiviga kooskõlas, seega mina jääksin selle juurde, et petitsioonide komisjon suhtub väga rangelt Prantsuse valitsuse tegevusse. me peame saama põhjalikud vastused, sest et me ei tuleks siia tagasi jälle järgmisel aastal, räägime täpselt sama juttu, sest äh, see tõepoolest tähendaks, et kodanikud ei saa õiglast kohtlemist. aitäh, Eleonora, palun. ma nõustun täiesti kolleegi sõnavõtuga ja mul on üks lisamärkus. kui me räägime rikkumismenetlusest, eriti kui see on seotud õhusaastega, siis tundub, et me tantsime siin komisjoniga mingit tantsu, ühelt poolt komisjon, teiselt poolt omavalitsused, kes tutvustavad erinevaid kavasid, aga kavasid ellu ei viida ja piirmääru rikutakse ja see menetlus kestab aastaid ja aastaid ja mitte mingeid tulemusi ei ole. ei ole mingit eh, probleemi lahendust lõppude lõpuks. nüüd meile öeldi, et lennundussektor on väga oluline, see kasvab, tore on, aga see ei tähenda, et eh, me peaksime, et me ei peaks selle õhusaaste küsimusega põhjalikult tegelema. tuleb vaadata fakte vaadake näiteks seda Volkswageni juhtumit. liiga sageli me koostame reegleid, me oleme ka siin kaasseadusloojad, tuleme Euroopas välja erinevate reeglitega, aga neid tegelikult ei täideta, sellepärast et teooria ja praktika vahel on väga suur lõhe. seega meie peame siin rohkem pingutama ja need petitsioonid äh, toovad selgelt välja, et väga palju tööd on veel ees, aitäh. kas keegi veel sõna soovib? hea küll. kui ma nüüd õigesti aru sain, siis see teema jääb veel avatuks. selge pilt, me alles hiljuti saatsime kirja Prantsuse ametivõimudele, vastus ei olnud piisav ja eriti, mis puudutab tegevuskava, kus peaks olema ka avalikkuse kaasamine seoses Charles de Gaulle'i lennujaamaga ja meil tuleb ka komisjonilt nõuda, et komisjon teeks rohkemat, kui juttu on äh, Prantsusmaa survestamisest ja praegustest vastustest lihtsalt ei piisa eriti mis puudutab äh, nõuetele, reeglitele vastavust praeguste direktiivide puhul, me ei taha ju alustada rikkumismenetlust, aga selline asi võib käivituda, kui Prantsusmaa ei vasta küsimustele, mida neile esitatakse. minu ettepanek äh, on siis selline ja veel mõned kolleegid, kes siia on jäänud, kes ei ole veel koduriikidesse reisinud, on minuga nõus hea küll, nüüd lähme tagasi petitsioon number neliteist juurde või vabandust, petitsioon kolmteist on see, seitseteist kolmkümmend kaheksa murd kaks tuhat kolmteist, mille on esitanud Itaalia ühendus Comitato contro l'ampliamento del aeroporto di Ampognano Siena, mis puudutab Siena lennujaama laiendamist ja öiseid lende ning kaks kolm viis viis murd kaks tuhat kolmteist, mis puudutab Euroopa Liitu hõlmava öiste lendude keelustamist, et kaitsta Euroopa Liidu kodanike õhu- ja mürasaaste eest. petitsiooni esitajat siin ei ole, aga komisjon on siin ja hea meelega annangi komisjonile sõna. We don't have anything to add on this subject. see, seena jääb niikuinii nende kahe direktiivi pädevusalast ja reguleerimisalast välja, sest seal toimub alla viiekümne tuhande õhkutõusu ja maandumise aastas. Belgia kohta käiv kaks, kolm, viis, viis mis käsitleb äh, öiste lendude keelustamist üle Euroopa. kui te ei soovi, siis te ei pea sõna võtma, aga sellest öiste lendude keelustamisest me juba enne rääkisime. selge. siis annan sõna parlamendi liikmetele. Neid ei ole väga palju siin saalis enam alles. aidake mind, et me saaksime edasi liikuda, ma ei saa kõike üksinda teha. üks tere tulemast, parlamendisaadik! on neljapäeva pärastlõuna ja paljud on juba kodu poole teele asunud. enamus on kasutanud selleks lennukit. tegemist ei ole öiste lendudega, tegemist on pärastlõunaste lendudega, millega kolleegid koju lähevad. seega, saadikud, kes sooviks esimesena sõna? punkt kolmteist. okei okay,, if nobody wants. kui keegi sõna ei soovi, siis pakun välja. vabandust, kas ma tohin sõna võtta? enam mitte. saadame selle petitsiooni edasi Envile ja Trannile ja lõpetame selle petitsiooni menetluse. me kuulsime komisjoni sõnavõttu olemasolevate direktiivide kohta. ja hiljem, kui me kokkuvõtteid teeme kõikide petitsioonide kohta, siis saate sõna, kui see sobib. liigume siis edasi kuueteistkümnenda punkti juurde null üks kuus üheksa aastast kaks tuhat seitse mis puudutab elamurajaanist ülelendamist Madridi Barajase lennujaamast põhja pool ja samuti petitsioon kaks kuus kaheksa kaheksa aastat kaks tuhat neliteist, mis äh, tegeleb madalate lendavate lennukite müraga Madridis Colmenar Viejos. petitsiooni esitajaid ei ole siin, komisjon, kas teie sooviksite sõna? olukord ei ole muutunud, nagu ma ütlesin Charles de Gaulle'i lennujaama kohta, me ootame, me oleme ühenduses pädevate ametiasutustega, et tegevuskava nende käest saada. see käib nende mõlema petitsiooni kohta ja nende kahe mõlema lennujaama kohta. Barahase kohta tegime esimese analüüsi ja tundub, et seal on lennu tegevushalduse teemad ja samuti õhuruumi kasutamine. seda ei käsitleta direktiivis viis üheksa kaheksa murd kaks tuhat neliteist. selge, minu ettepanek on, et me ootame lisainformatsiooni Hispaania ametivõimudelt et nad saadaksid selle komisjonile, mis puudutab määruste rakendamist ja loomulikult komisjon annab äh, info edasi ka sekretäriaadil niipea, kui teie selle saanud olete, kas te olete sellega nõus? väga tore, liigume edasi seitsmeteistkümnenda punkti juurde, see on seitseteist null seitse aastast kaks tuhat neliteist, mille on ühing Coloniola per il suo futuro ja tegeleb rikkumistega Orial Serio Bergamo lennujaamas Itaalias. samuti tegeleme petitsiooniga kaheksateist kolmteist murd kaks tuhat neliteist sama lennujaama kohta. Silvio Artsufio, petitsiooni esitaja on siin, annan teile sõna, palun suur tänu! mina juhatan Coloniala Peril Sua Futuro ja tahaksin tänada komisjoni võimaluse eest siin olla. meie ühing pöördub Euroopa Liidu ametivõimude poole sellepärast, et Itaalia ametivõimud ei ole oma kohustusi täitnud. me tahaksime, et nad peaksid kinni reeglitest austaksid meie õigusi, aga aastate jooksul ei ole midagi muutunud. kaks kooli ja sajad inimesed on pantvangis lennujaama käes, kes tekib, mis tekitab suuremat müra, kui ta tohiks. ja ma usun, et lennujaama kontrollimine on seotud äh, Ryanairi lendude äh, osakaalu suurenemisega, nad moodust-, need lennud moodustavad kaheksakümmend protsenti lendudest sellel lennujaamal seda ettevõtet äh, on uuritud seoses Itaalia maksudest kõrvalehoidumisega. seda on sellegipoolest erineval kujul toetatud. ja seda on tollane linnapea ka tunnistanud. lennujaama haldamine on valdavalt avaliku sektori reguleerida. seega me võiksime küsida, kas tegemist on ebaseadusliku riik, riigiabi andmisega. kahe tuhande kolmandal aastal tegeleti eh, teemaga ja püüti pingutada selle nimel, et lennujaama ja linna huvid oleksid tasakaalus, see on ainult mõne kilomeetri kaugusel linnakeskusest. kõiki piiranguid eirati. selle aasta detsembris tuleb kokku üle kaheksasaja, kaheksakümne tuhande õhkutõusu ja maandumise. miljonid reisijad läbivad seda lennujaama aastas ja kokku nii kaubad kui ka reisijad peaksid kogu, kokku andma kuus ja pool miljonit liikumist. ja lennuliiklus võiks toimuda ida poolt, kus on populatsioon ja elanikkond palju, palju väiksem õhkutõusud toimuvad praktiliselt ainult lääne poole, ilma et selles osas oleks avalikkusega üldse nõu peetud. Nad lendavad meie kodukaiga, kodupaigast üle väga madalalt. seal on kaks tuhat õpilast, seitse tuhat elanikku kokku ja nad ei pea selle all kannatama, nad ei pea selle õhkutõusu ja maandumis raja alla jääma või maandumistee alla. meie elurajoon ei ole enam klassifitseeritud resident-, elamupiirkonnana, kus kehtivad teatud müratasemed, mis on lubatud, nüüd on lubatud kuuskümmend viis detsibelli vastavalt uuele mm, klassifikatsioonile. kodanikud peaksid olema selliste otsuste langetamisega seotud, sellepärast et need mõjutavad märkimisväärselt keskkonda ja nende elu. meie kaebus on esitatud ka Bergamo prokuratuurile. meil on kohtujuhtumeid, kus klassifikatsiooni on muudetud või tühistatud, kuna ei peetud kehtivatest reeglitest kinni, kuid sellegipoolest meie elupiirkond jääb lennuteele ette, müratase on märkimisväärselt kõrgem kui lubatud piirmäärad ja tahaksin öelda, et müraseire ei toimu seal, kus toimuvad maandumised ja õhkutõusud ja samuti andmetega tegelevad äh, lennujaama haldusorganid, seega üheaegselt on tegemist nii salakütiga kui ka seaduse jälgijaga. ilma avalikkusele võima-, arvamuse avaldamise võimaluse andmiseta muudeti lennuliikluse eh, toimumiskohta ja ma loodan, et Euroopa Liit tegutseb selle nimel, et kodanike tervist ja keskkonda säästa, seda ei saa ohvriks tuua majanduslikele huvidele, eriti kui need huvid on moonutatud ühtse turu tõttu. aitäh! For... aitäh! aitäh selle sõnavõtu eest ja panuse eest arutelusse. komisjon ka teie võite liituda aruteluga, annan teile sõna, kui te seda soovite. tere päevast! kuivõrd petitsiooni esindaja, esitaja tõstatas mitmeid küsimusi, tahaksin lühidalt äh, anda selgitusi peamiste küsimuste kohta, mis puudutab kahe tuhande üheteistkümnenda aasta direktiivi number üheksakümmend kaks, kui lennuliikluse mahud suurenevad või muudetakse õhkutõusmisrada, aga see ei, sellega ei kaasne mingeid ehitustöid või maa kasutuse muutust, siis need äh, muudatused lennujaamas ei jää selle direktiivi reguleerimise alasse, see tähendab, et ei ole vaja läbi viia keskkonna hindamist ja seetõttu ei ole kohustuslik ka avalikkuse kaasamine. mis puudutab äh, direktiivi nelikümmend kaks, nagu petitsiooni esindajad tõi välja, siis need äh, akustilised tsoonid, äh, need on kava, need võivad jääda selle direktiivi reguleerimisalasse, aga see akustiline kaart on kehtetuks tunnistatud. selle tegi kohaliku tasandi kohus ja selle otsuse kiitis heaks ka kõrgema taseme kohus. ma arvan, et ei ole siin vaja rohkem samme astuda, sest äh, riiklikud asutused äh, on neid samme juba astunud, mis puudutab kaks tuhat kaks nelikümmend üheksa direkt-, müradirektiivi võime teile teada anda, et rikkumismenetlus Itaalia suhtes on juba käivitatud, see puudutab ähm, Itaalia suutmatust vastu võtta mürakaardid ja tegevuskavad ja Bergamo lennujaama kohta see rikkumismenetlus juba käib. lõpetuseks, mis puudutab äh, õhusaastet ja äh, direktiivi kaks tuhat kaheksa viiskümmend äh, me oleme algatanud rikkumismenetluse, et äh, käsitleda lämmastikdioksiidi äh, piirmäärade ületamist ja see juhtum puudutab ka Bergamo lennujaama ja tahaksin mainida ka lõpetuseks asjaolu, et komisjon samuti uurib PM kümme mm, määrade ületamist, ka see, sellesse uurimisse on Bergamo kaasatud. nagu te näete, mõnikord asjad äh, liiguvad ja üsna tempokalt äh, edasi, toimub, on käimas kaks rikkumismenetlust äh, Itaalia suhtes selles küsimuses, ehk siis kaks äh, käimasolevat kohtujuhtumit, mis tähendab, et petitsioonid jäävad menetlusse niikaua, kuni kohus langetab oma otsuse. ja kui komisjon nii otsustab, võime saata kirja Itaalia alalisele esindusele siin Brüsselis, teavitamaks neid sellest, et me jälgime väga tähelepanelikult arenguid selles küsimuses ja samuti ootame rikkumismenetluse lõppu ja tulemusi nii palju on meie võimuses. nüüd saab sõna proua Kadiini ja siis äh, saame lõpetada. aitäh! tahtsin äh, midagi lisada omalt poolt. võib-olla on sellest kasu paljud kodanikud on alla kirjutanud äh, sellele petitsioonile, võib-olla nende äh, on abiks, kui nad teavad, et Scala teeb uut äh, arengukava ja sellele kohalduvad uued Itaalia eeskirjad ja toimub ka keskkonnamõjude hindamine, kus kasutatakse kõige värskemaid andmeid ja loodetavasti aitab see olukorra lahendada ütleb, et äh, nii see ei ole, ta juba praegu on pessimistlik selles osas. kas, äh, kas saab, kas ta saaks uuesti sõna, sest nagu ma ütlesin, Los Calo kavatseb äh, välja käia uue arengukava ja sellele koostatakse ka keskkonnamõjude hindamine ja ma loodan, et äh, äkki sellest on kasu, aga petitsiooni esindaja, esitaja ütleb, et äh, ta suhtub sellesse pessimistlikult ja soovib vastusena. ma ütleksin, et äh, jah, me võtame teadmiseks seda, mida te ütlesite, me paneme selle kirja ja lisame selle sellesse kirja, mille me kavatseme saata Itaalia ametivõimudele. võib-olla see aitab rohkem survet avaldada. ja ma näen, et te olete minu ettepanekuga nõus kas me võiksime nii teha? jah, väga hästi, siis äh, nii teemegi. loomulikult äh, kohtuasi on endiselt äh, menetluses ja me hoiame petitsioonimenetluses nii kaua, kuni kohtulahendit veel ei ole. ja samuti võtame ühendust Itaalia ametivõimudega, saates neile kirja, öeldes, et petitsioonide komisjon hoiab silma peal asjaoludel nii õhus kui maa peal Itaalias. nüüd järgmine petitsioon null üks üks kaks aastast kaks tuhat viisteist. Roberto Baccaroli on selle esitaja ja see käsitleb äh, saastet, mille te, tekitab äh, lennuliiklus äh, Ciampino lennujaamas Roomas. härra Barcar-, Barcaroli on kohal ja hea meelega annan talle nüüd sõna mul on ka mõned slaidid. ma saan muidugi ka oma esitluse ilma slaidideta taha. tahaksin meelde tuletada, et Ciampino lennujaam, mis on põhjuseks, miks ma täna siin seda petitsiooni tutvustan komisjoni ees, hindamaks Ciampino lennujaama keskkonnamõju tegemist on Itaalia riigile kuuluv lennujaam, Itaalia valitsuse ja muud lennud saabuvad sellele lennujaamale, viimased kolmteist aastat on see lennujaam tegutsenud ebaseaduslikult, tohutult on suurenenud äh, liikluskoormus ja see toimub aastast kaks tuhat kaks juba. seda kõike on tehtud äh, ilma, et oleks kinni peetud vastavatest äh, mürasaaste direktiividest äh, ega ka Itaalia siseriiklikest õigusaktidest. Äh, see on üks hullemaid lennujaamasid maailmas. ta teenindab ainult miljonit äh, reisijat aastas, aga aastast kaks tuhat kaks suurenes maht ühelt miljonilt viiele miljonile inimesele. see on viiesajaprotsendiline reisijate mahu kasv, aga asi ei ole mitte ainult ainult äh, reisijate liikluses. seal äh, maanduvad ka näiteks päästelennukid ja sõjaväelennukid ja kõik need lennukid äh, stardivad ja maanduvad sada viiskümmend minu-, meetrit inimeste kodudest. ja see on see on alati nii olnud, sada viiskümmend aastat on see nii olnud, Ciampino linn on sada viiskümmend meetrit äh, maandumis- ja õhkutõusmisrajast. Äh, ehk siis kõik lennukid, äh, mis sinna lennu, lennujaamale tulevad või lähevad, lendavad üle rahvuspargi, mis on keskkonna ja ajaloo seisukohast väga oluline, seal on Rooma ajastu varemeid ja nii edasi. lisaks äh, lennukid äh, lendavad samuti üle suure osa äh, Rooma lõunaosast, kus elab äh, nelisada tuhat inimest ja loomulikult lendavad nad üle äh, majade, mis asuvad Tšampinos ja ka äh, Marinos, kus elab, elavad täiendavalt kaheksa tuhat inimest. oleme palunud, et Euroopa Komisjon käivitaks rikkumismenetluse. menetlus on äh, algatatud, tegemist on pilootprojektiga Ciampino lennujaama suhtes, Itaalia ametiasutusi esindab tsiviillennunduse organisatsioon ja nad on võtnud omalt poolt teatud kohustusi äh, viia läbi EXPO-st äh, keskkonnamõjude hindamine alustades äh, aastast kaks tuhat kaks, kui toimus tohutu lennuliikluse mahtude tõus ja samuti lisandus äh, mitmeid rajatisi lennujaamas. ka neid tuleb hinnata. samuti on antud lubadus tagada avalikkuse kaasatus sellesse protsessi, Euroopa ametiasutused on samuti öelnud, et äh, on vaja plaane äh, kesk, linna äh, lennujaamale, millega kaasnevad keskkonnapiirangud. hiljuti käivitati keskkonnamõjude hindamine selle kava osas, aga sellega ei saavutatud seda, mida lubati Euroopa ametiasutustele, sellest ei, ei, lennujaamast ei saa linnalennujaam, see on sekundaarne lennujaam, millele ei kehti need keskkonnapiirangud avalikkuse kaasatus on samuti olnud piiratud, sest selle mõju hindamise puhul, nagu teiste lennujaamade mõju hindade, hindamiste puhul, ei ole kasutatud mitte tavaõigustikku, vaid eriseadust, mis piirab äh, avalikkuse kaasamist kolmekümne päevaga tavapärase kuuekümne asemel. lisaks sellele need mõju hindamised äh, ei ole täielikud, see on äh, piiratud ulatusega mõju hindamine ja seda jällegi tulenevalt sellest äh, erilisest õigusaktist. see on lihtsalt üks paljudest valedest, mida me oleme selle lennujaama kohta kuulnud Itaalia ametiasutustelt. meile öeldi, et äh, Viterbosse ehitatakse lennujaam äh, asendamaks Ciampino lennujaama see toimus aastal kaks tuhat kümme, aastal kaks tuhat kaksteist öeldi, et äh, seda plaani enam ei ole. lennuliiklus suunatakse ümber Fiumincinole, äh, sinna tehakse ka vastavaid investeeringuid. keskkonna äh, hindamine on käivitatud ja see Fiumicinosse suunamine samuti ei toimu. Tšampinost tehakse lihtsalt sekundaarne lennujaam ja ma kutsuksin parlamenti ja komisjoni üles tagama, et Itaalia ametiasutused peaksid kinni Itaalia ja Euroopa Liidu õigusaktidest, mis käsitlevad äh, riikide lennujaamu ja rahva tervise kaitset. aitäh! kas komisjonil on midagi lisada? jah, tõepoolest, nagu petitsiooni esindaja ütles, see on meil üks uurimismenetlus pilootfaasis olem-, käimas. me oleme võtnud ühendust Itaalia ametivõimudega ja paari päeva eest käivitati uus menetlus uue kava osas varasemates vastustes komisjonile Itaalia ametiasutused lubasid äh, võtta arvesse ka minevikus tehtud tööd ja kasutan võimalust äh, kutsuda üles äh, petitsiooni esitajat esitama kõiki oma märkusi selle lennujaama kohta Keskkonnaministeeriumile, sest taoline menetlus on käimas ja kommentaaride esitamise tähtaeg saabub detsembri alguses loomulikult äh, riigi ametiasutused peavad äh, kontrollima, milline on olukord koha peal ja tegelema sellega vastavate äh, vahendite abil, tahaksin samuti mainida, et see eriline menetlus on vastavuses direktiiviga sel teemal toimus ka rikkumismenetlus, see lõpetati, sest äh, see Itaalia õigusakt, Legio Objectivo, millega kehtestati ähm, erimenetlus, äh, tunnistati direktiiviga kooskõlas olevaks. viimane märkus, mis puudutab müra, nagu varem juba öeldud, meil on käimas äh, rikkumismenetlus äh, selle kohta, et pole vastu võetud äh, mürakaarte ja tegevuskavasid ja see lennujaam on samuti hõlmatud, komisjon juba tegeleb selle teemaga. nüüd annan sõna kolleegidele, Eleonora Ebi. mulle tundub äh, naeruväärne, et äh, riigile kuuluv Tšampino lennujaam on tegutsenud kõik need aastad, kolmteist aastat, ilma et neil äh, oleks kehtivat keskkonnamõjude hinnangut ehk siis neil ei ole neil ei ole kehtestatud mitte mingisuguseid piiranguid. keskkonnamõjude hindamine peaks toimuma muudatustele eelnevalt, et äh, hinnata potentsiaalseid mõjusid ja nende puhul on ka teatud äh, reeglid ju olemas. minul on tekkinud küsimus, kuidas äh, saab mõjuhinnangu läbi viia kolmeteistaastase hilinemisega ja kui see läbi viiakse, siis kuidas objektiivselt hinnata kriteeriume? see on väga oluline, et selle teemaga edasi mindaks ja need äh, hindamised läbi viidaks. aga mulle tundub äh, uskumatu, et äh, Euroopa institutsioonid ei äh, hoidnud silma peal sellel, mida tehti ja millal? me kõik teame, et äh, mõju hindamine on liikmesriigi ülesanne, see on äh, subsidiaarsuse küsimus, aga Euroopa Liit peaks samuti reageerima tagamaks, et äh, eeskirjad, mille institutsioonid on kehtestanud, et neist ka kinni peetaks samuti leian ma, et on oluline öelda järgmist. ma ei tea, kas äh, Itaalia valitsuse esindajaid on siin saalis, ma loodan, et on, aga ma kahtlustan, et ei ole. ja see näitab seda, kui vähe tähelepanu pööratakse nendele petitsioonidele, mis tõstatavad väga olulisi küsimusi. ma loodan, et Itaalia võtab midagi ette, et see probleem lahendada niipea kui võimalik see mõjutab väga paljusid perekondi, võib-olla te ei näinud äh, väga hästi slaidide pealt, aga lennujaama ja inimeste elumajade vahel on ainult saja viiekümne meetrine ribake. eks põhimõtteliselt asub see lennujaam linna keskuses ja nagu juba öeldud, seal on ka Abiantika äh, Ehm, rahvuspark ehk siis äh, ajaloolised ja keskkonna mm, mõttes olulised piirkonnad, mis vajaksid kaitset, seda ei ole saanud. ehk siis äh, tuleb, tuleks igal võimalikul moel survestada Itaalia riiki ja lahendada see petitsioon, see peab jääma menetlusse, ma arvan, et äh, kõikvõimalikud meetmed tuleks tarvitusele võtta, et see lahendada There is no name tag for you, sir, but you are härra, teil äh, nimesilti ei ole, aga palun tutvustage ennast. aitäh. mina olen Dario Tamburano Viie Tärni liikumisest ja mind valiti ringkonnast, kust ka petitsiooni esitaja on pärit mul ei olegi väga palju enam lisada, aga Roomas tähistatakse peagi aastapäeva. ja kuivõrd reegleid justkui rikutud ei ole, siis kindlasti lennuliiklus ainult kasvab ja see tekitab rohkem müra ja õhusaastet. ma tahaksin öelda, et praegu on äh, petitsiooni esindajatel olnud viimane võimalus paluda, et te sekkuks. ma arvan, et siin praegu oleks hea võimalus äh, üle kinnitada seda, et äh, Euroopa Liit hoolib Euroopa kodanikest sellepärast et mitmetes liikmesriikides toimub lihtsalt äh, ebaseaduslik tegevus. loomulikult me hoolime, me kõik oleme ju Euroopa kodanikud ja me peaksime alati üksteisest hoolima. kuivõrd komisjon on juba öelnud, et praegu on uurimusmenetlus algatatud, on meil vaja ka ülevaadet äh, selle kohta, mis alles info kohta, mis alles hiljuti komisjonini jõudis, kui ma nüüd õigesti aru sain, ja ootame siis, et komisjon tuleb siia tagasi nii kiiresti kui võimalik. ja ma pöördun petitsiooni esitaja poole ja kordan üle seda, mida komisjon ütles, et teie tähelepanekuid tuleks kindlasti esitada ka ministeeriumile, sellest on kindlasti väga suur abi. ja kui head kolleegid minuga nõustute, siis teen ettepaneku, et see petitsioon jääb avatuks, sest uurimine ju praegu alles käib ja saadame väga konkreetse kirja Itaalia ametivõimudele, kus palume selgitusi selle teema kohta nende teemade kohta, mis on siin tõstatunud ja head kolleegid, ma võin teile kinnitada, et on olnud juhtumeid, kus piisab selle komisjoni poolt saadetud kirjast, sellega on tõepoolest palju head korjata saadetud. ma ei taha seda öelda lihtsalt sellepärast, et äh, olla sõbralik, aga kui ametivõimud mõistavad, et me tegeleme selle teemaga, ka siis võtavad nad äh, midagi ette, loomulikult neid kirju võib avalikustada, meedia võib neid kajastada ja sellega saame ka teadlikkust tõsta. see teema on praeguseks siis lõpetatud ja nüüd on mul väga pikk nimekiri petitsioonide esitajatest, kes kõik saavad kaheks minutiks sõna ja siis me tõepoolest peame minema edasi. kõigepealt Susann Heeger või, või siis teie kolleeg. aitäh, mina olen John Stewart ja ma olen Susanni kolleeg. kõigepealt suur tänu, et äh, edastate meie petitsiooni teistele komisjonidele, sellest on tõepoolest abi, aga probleem on selles, et mitte keegi ei hakka selle maksuküsimusega tegelema, sest nagu te ütlete, sest või, et ei pruugita praeguste direktiivide reegleid rikkuda, aga liikmesriigid ei soovi sisse viia näiteks lennuki kütusemakse iseseisvalt, sellepärast nad kardavad, et nad ei oleks enam konkurentsivõimelised teiste riikidega võrreldes. ehk siis ma tahaksin lihtsalt lõpetuseks öelda, et oht on tõepoolest, et mitte midagi ei toimu, sest Euroopa Liit ei tunne, et see oleks nende vastutada ja liikmesriigid pelgavad sellega iseseisvalt tegeleda, mis on seotud siis konkurentsi teemaga. ja ma arvan, et äh, Susann kasutab ära minu, minust ülejäänud neljakümmet viite sekundit. aitäh, ma tahtsin lihtsalt küsida, kuidas me saame tulevikus selles protsessis osaleda, et me ei kaotaks sidet oma esitatud petitsiooniga võib-olla saate hiljem vastata, see kindlasti huvitab kõiki. ja ma tahaksin ka öelda, et äh, suur tänu, ma näen, et te mõistate selle probleemi ulatust, mis on kodanikealgatuste kaudu nüüd teieni jõudnud ja on ju täna saanud täiesti selgeks, kui suure probleemiga on tegemist ja see on siis minu sõnum teile, aitäh! suur tänu. ja nüüd Manfred Brandte, palun. sellisel ju järgmisena siis Emmanuel Taxi, Antoine Villemis. suur tänu. aitäh petitsioonide komisjonile, et meid ära kuulasite, et et äh, meie petitsioon jäi veel laht-, avatuks ja palun, et, et palute Belgialt selgitusi. mul on kaks märkust. Belgia ei ole ühtne riik, siin on kolm regiooni, aga Belgia föderaalasutusel on kohustus reegleid kohaldada ja ma tahtsin öelda ka paar sõna keskkonna peadirektoraadile, te ütlesite, et Euroopa tasandil on vastavad õigusaktid olemas, jah, me oleme sellest teadlikud, me teame neid määrusi, aga meie petitsioon puudutab kaks tuhat nelja, kahe tuhande neljateistkümnendat aastat, mis puudutab müra tegevuskava ja Belgia ei ole sellist kava kohaldanud ei ole kaasatud avalikkust ja kuna Belgia riigi ülesehitus selline on, nagu ta on, siis regiooniti on teatud vastuolusid ja ei toimu mitte midagi ja tekivad tõkked, neid kavasid ei kohaldata, seega toimub äh, süsteemne reeglite rikkumine, mis puudutab head valitsemistava, häid tavasid üldisemalt, äh, lennatakse üle linnade, meil praegusel juhul on küsimus pealinnas, on küll erinevad rikkumismenetlused, me oleme siin Euroopa südames, kus on Euroopa institutsioonid ja komisjon peaks rikkumismenetlusi algatama Belgia suhtes, aitäh! nüüd palun proua Lecomte ja kaks minutit. aitäh! ma tahtsin teid tänada. ma mõistan, et taas kord Prantsusmaa jääb teistest maha, täpselt nagu teisipäeval Pariisis. meid äh, võtsid vastu Keskkonnaministeeriumi esindajad, aga mitte mingit tulemust ei olnud, me lihtsalt rääkisime ja see oli väga kurb. aga mul on hea meel, et meie petitsioon jääb praegu avatuks, see on määrava tähtsusega ja loodetavasti komisjon eh, suhtleb valitsusega, sest tegemist on rikkumisega. aitäh ja nüüd Silvia Artsufi, palun. aitäh. kas Äh, assotsiatsiooni teine liige võib sõna võtta, palun? Gabriel. jah, me tegelikult võime üle kinnitada selle, mida härra Tamburano juba ütles, me pöördusime Euroopa poole, sellepärast et me oleme esitanud oma kaebused kõikidesse Itaalia institutsioonidesse äh, aga president, peaminister, keskkonnaminister, transpordiminister, ma võin selle loetelu ette lugeda, kelle poole me oleme pöördunud, aga mitte midagi toimunud ei ole. meil ei ole ühtegi õiguslikku otsust, me oleme kohtus käinud, väga palju raha on läinud, aga mitte midagi muutunud ei ole. nüüd öeldi, et tuleb uus kava ja me oleme mures, sellepärast et äh, lennujaam veelgi laieneb, aga enamik meile antud lubadustest on lihtsalt ainult sõnad paberil, mitte mingeid struktuurilisi muudatusi ette pole nähtud ja taaskord on juttu lennujaama laiendamisest, see peaks olema linna lennujaam, nüüd see on kolmandaks suurim lennujaam Itaalias ja see on täiesti mõistetamatu, sellepärast et viiskümmend kilomeetrit kaugemal on Montichiari lennujaam, mida absoluutselt ei kasutata, kus on keskkonnamõjusid null. seega see Lombardi kava, lennujaama kava, kuidas me seda ka ei nimeta, on täiesti adumatu. me leiame, et kui Euroopa sekkub, siis saame paremaid tulemusi kui praegu, kus me oleme suhelnud Itaalia asutustega jah, see on tõelise eurooplase sõnum, mul on väga hea meel seda kuulda. nii palju siis praegu nendest petitsioonidest, mis puudutas lennujaamasid ja saastet. üks kõneleja veel, palun, Roberto Barcalo, Barcaroli. aitäh mina tahaksin tänada komisjoni selle eest, et meie petitsioon on veel avatud, aitäh ka komisjonile tehtud töö eest ja selle eest ka tänu, et see rikkumismenetlus praegu käib. siiski ma leian, et Itaalia kohalike ametivõimude poole pöördumine, nii nagu Bergamost pärit kolleeg ütles, ei ole tegelikult väga tõhus me oleme suhelnud paar päeva tagasi Itaalia kohtunikuga ja esitasime kõik oma kaebused, aga see ei ole väga tõhus Itaalias. see menetlus, mille käivitas riiklik lennundusamet, see käivitus ainult selle Euroopa pilootprojekti tulemusena ja see on äh, avatud praegu ainult sellepärast, et petitsioonide komisjon sekkus. seega, kui komisjon ja Euroopa Komisjon äh, selle teemaga edasi tegelevad ja survestavad Itaalia ametivõime, siis võib-olla Itaalia ikkagi tegutseb, ei levita ainult oma valesid ja ma tõesti palun, et te jätkate nende teemadega, sest siis Itaalias on ka olukord parem. ma võin teile kinnitada, et meil on arvesse võetud kõik teie tänased sõnavõtud ja ma võin teile kinnitada, et te ei ole asjatult meie poole pöördunud, me võtame seda väga tõsiselt, aga meie volitused on piiratud ka õigusaktidega. meil on lähimuspõhimõte, Euroopa direktiivid ja me peame seda kõike ettevaatlikult tasakaalustama. aga igal juhul ma leian, et me tegutsesime täna õigesti, meil oli see horisontaalne lähenemine, te saite ka üksteist ära kuulata, ma arvan, et ka sellest oli abi ja sellest oli abi ka meile, sest me oleme nüüd tuttavamad nende erinevate aspektidega nende petitsioonide kaudu, seega see horisontaalne lähenemine edastatakse ka transpordi ja enne komisjonidele. lisame ka kirja, kus me tutvustame seda suurt huvi kodanike poolt, teid on väga palju ning äh, see keskkonnamõju, millest siin on ka juttu olnud, seda kõike ei tohi unustada, samamoodi see kõik see kahju inimeste tervisele, mida te kõik ka välja tõite, selle eest tahaksin teid kõiki tänada. Te olete reisinud Brüsselisse, kui te saabusite, siis päike paistis, nüüd on juba õhtu, aga igal juhul hoiame sellel teemal silma peal. nüüd see küsimus hmm, kuidas edasi tegutseda, te võite alati meiega ühendust võtta, mis on teie kaasuses saanud, kas on mingeid sarnaseid juhtumeid, seega palun tehke seda, hoidke meiega ühendust ja meie üritame ka teiega igal juhul kontakti hoida, kui meil on uut infot, seega kõik, kes te esitasite petitsioone seoses lennujaamadega, suur tänu teile, turvalist koduteed ja soovime teile igati edu. aitäh. nüüd lähme edasi petitsioonidega, mis on hoopis teisel teemal. nimelt eh, kakskümmend kolm nelikümmend kaheksa murd kaks tuhat neliteist, mis puudutab hundi populatsiooni piiranguid äh, Saksimaal ja siis on ka teised teemad, aga kõigepealt palun, härra Adolf Vits on siin meiega ja nüüd ongi teil sõna, palun. Could you please use the microphone? palun lülitage oma mikrofon ka sisse tänan teid tegevusrühmituse Wolf nimel, jahiühenduse nimel Ida-Saksimaal. tänan võimaluse eest teie keskel olla. esimest korda on meil võimalus aru saada, et huntide teemat on võimalik arutada sellise suure ringi ees. siiamaani meie kogemused on olnud teistsugused, meid ei ole kuulatud möödunud aastal petitsiooni Euroopa Parlamendile esitades on huntide populatsioon Saksamaal märkimisväärselt kasvanud. loomulikult see on kaitsedirektiivide mõju ja sellepärast äh, me oleme selle eest ka väga tänulikud. ma tahaksin öelda, et huntidel nagu ka kõikidel teistel elusolenditel on õigus oma äh, eksistentsile ökosüsteemi osana, nii nagu ka inimestel, kuid sellegipoolest tekivad sellest ka konfliktid seda tunnevad eriti teravalt loomapidajad, sest hundid ohustavad kariloomi ja samuti ohustavad ja nad inimeste elukvaliteeti. metskitsede ja samuti metsikute lamma, lammaste öö, populatsioon väheneb huntide rohkuse tõttu. samuti tuleb huntide populatsiooni suurust vaadata bioloogilise mitmekesisuse aspektist. üks kolmandik elanikest, kes elavad äh, hundirikastes piirkondades, väidavad, et nemad ei julge jalutuskäikudele minna, sest nad kardavad hunte. seega on hundid ohuks ja inimesed ei ole huntide suhtes enam taluvad. ja sellepärast praegune katsestrateegia ei ole, kaitsestrateegia ei ole jätkusuutlik ja me peaksime seda strateegiat kuidagi muutma niimoodi, et oleks võimalik inimeste taluvuse ja looduskaitse vahele tasakaal luua. Saksamaa, äh, Saksamaal ei saa ainukene ja õige lahendus enam olla huntide täielik kaitsmine, sellepärast et konfliktide vältimiseks ja ennetamiseks on vaja huntide populatsiooni suurust reguleerida Euroopas ei ole enam huntide populatsioon ohustatud. Euroopa Liidus kümme tuhat hunti vabas looduses. kahe tuhande neljandal aastal juba klassifitseeriti hunt ümber mitte enam ohustatud liigiks. seega huntide populatsioon on vaja regulatsiooni muuta uurimised näitavad kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, et äh, Poolas äh, ja samuti Ida-Saksamaal elavad hundid on tegelikult äh, Kirde Euroopa ja Balti hundipopulatsiooni läänepiiriks. seega toimub geneetiline sidusus ja ma loodaksin, et teie siin saadikutena mõistate meie muret. me tahaksime keskkonnateadlikult oma jahitegevust siiski ümber korraldada. ma tahaksin, et mm, oleks võimalik hundid ümber klassifitseerida äh, looduskaitse direktiivi neljandast lisast viiendasse lisasse. me vajame sotsiaalselt jätkusuutlikku hundipopulatsiooni haldamist. hunt ei tohiks olla haiguste kandja inimestele, koduloomadele. me peame tagama olukorra, kus nad saavad elujõulises populatsioonis elada, aga me vajame selleks piiriüles ja teaduslikult põhjendatud eh, eh, raamistikku, et eh, seire võiks olla mõistlik ja efektiivne. väga oluline on kõikide osapoolte vaheline mõistev dialoog. me oleme valmis dialoogiks, koostööks, kogemuste vahetamiseks nii kohalikul, riiklikul kui ka kõrgematel tasemetel selleks, et vältida konflikte inimeste ja huntide vahel ja sellega me seisame ka selle aasta juunis Saksa Jahiliidult küttide kogunemisel Dresdenil vastu võetud huntide teemalise seisukohavõtu taga. aitäh! Thank you very much, I give suur tänu, annan sõna komisjonile. aitäh! alustaksin esialgse märkusega, sest see petitsioon ja ka järgnevad näitavad, kui keeruline on praegu suurte eh, karnivooride populatsioonide haldamine. ma tahaksin rõhutada seda, et Euroopa Liidu seadusandluse aspektist vaadatuna suured loomad metsloomad, muuhulgas hundid, on osa Euroopa biomitme, bioloogilise mitmekesisuse pärandist. Nad mängivad olulist rolli ökosüsteemide funktsioneerimises. ja see, et viimasel ajal on suurte karnivoorite populatsioon suurenenud, on meie poliitika edu tunnuseks. samas on komisjon teadlik ka sellest, et nende liikide naasmine nendesse piirkondadesse, kus neid ei ole pikka aega olnud, võib-olla isegi kümneid aastaid, võib-olla sada aastat nagu Saksamaal, siis see naasmine seostub mitmete konfliktidega. Need on seotud kariloomadega, need konfliktid, toimub võitlus jahivaldkonnas, samuti konfliktid, mis on seotud äh, inimeste hirmudega, sest inimesed kardavad oma turvalisuse pärast. ma ütleksin, et see on eriti kriitiline karudega seoses. seega me peame teadlikud olema sellest teemast ja me peame tegema kõik võimalikku selleks, et neid konflikte minimeerida, et suurendada inimeste taluvust huntide suhtes, võtta arvesse maapiirkondade elanike huve. üks teemasid, mida see petitsioon tõstatab, on seotud just kariloomade hukkumisega seda nimetas ka petitsiooni esitaja. ma pean ütlema, et komisjonil ei ole pidevalt informatsiooni selle kohta, kui suur on kahju, mida liikmesriigid kariloomade osas kannatavad, kuid Saksamaa kohta meil teatud informatsioon siiski on, sest mõne aasta eest me tellisime uuringu Euroopa juhtivatelt ekspertidelt suurte karnivooride alal ja need andmed, mis käisid Saksamaa kohta, näitasid, et kahju, mida kannatab, kannatavad kariloomad, on suhteliselt väikesed võrreldes teiste riikideks, riikides. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal umbes kakssada kakskümmend viis kodulooma on langenud huntide ohvriks, valdavalt on tegemist lammastega olnud. samuti oleme me teadlikud sellest, et Saksamaal on sellised kaotused äh, kompenseeritud ametivõimude poolt ja samuti me teame ka seda, et Saksamaal ametivõimud on paika pannud süsteemi selleks, et toetada kaitse- ja ennetusmeetmeid. me räägime siin elektrikarjustest, karjakoertest, mida kasutatakse just kariloomade kaitsmiseks huntide eest. me oleme teadlikud ka sellest, et Saksamaa ja asjasse puutuvad liidumaad kasutavad Euroopa Liidu finantsvahendeid selleks, et neid kaitse- ja ennetusmeetmeid finantseerida. maaeluprogrammid, mis Brandenburgis ja Äh, Alam-Saksimaal toimivad ja nende vahenditega on võimalik finantseerida elektrikarjuste ja karjaloomade soetamist. nüüd, mis puudutab konserveerimisolukorda ja säilitusolukorda Saksamaal, siis vastavalt sellele informatsioonile, mida me oleme ametivõimudelt saanud, siis me räägime väikesest ja ohustatud populatsioonist, mis vajaks siiski kaitset. kahe tuhande seitsmendast kahe tuhande üheteistkümnenda aasta äh, andmed räägivad kolmekümne üheksast hundist. teine allikas, mida võtab andmeid arvesse alates kahe tuhande üheteistkümnendast aastast räägib neljakümne kolmest täiskasvanud isendist. seega tegemist ei ole väga suure popula-, populatsiooniga, mis ei vaja kaitset. tegemist on väikese ja kaitset vajava populatsiooniga. ja vastavalt elupaikade direktiivile tuleb seda väga rangelt kaitsta, seega jahipidamine ei ole elupaiga direktiivi järgi lubatud kuid liikmesriik võib sellistel juhtudel erandeid teha nendes konkreetsetes olukordades, mida direktiiv võimaldab, võttes arvesse, et see ei tohi õõnestada looduskaitse eesmärke. petitsiooni esitaja on küsinud et seadusandlust muudetaks, et hundi õiguslikku staatust Saksamaal muudetaks, mis petitsiooni esitaja sõnul tuleks liigutada neljandast lisast viiendasse lisasse, kus on võimalik, mis võimaldab ka jahipidamist. komisjon ei jaga seda arvamust nendel põhjustel, mida ma juba teiega jagasin ja komisjon ei kavatse mingisuguseid muudatusi nende lisade osas elupaikade direktiivis. aitäh! suur tänu! annan nüüd sõna kolleegidele. kolleeg Valjero, palun. mul on hea meel, et komisjon ei kavatse direktiivi muutma hakata. ma elan Rootsis sellises piirkonnas kus on karusid ja hunte rohkem kui mujal. ja huntide jahtimine ning karude jahtimine on väga aktiivne tegevus, aga ma arvan, et direktiivi muutmine ei ole siiski vajalik. ja ma arvan, et see arutelu on suunatud selles poole, et neid populatsioone tuleks siiski kaitsta inimesed kardavad hunte. Nad ei ole huntidega enam harjunud ja loomulikult räägitakse ka looduse kaitsmisest, samuti koduloomade kaitsest. aga meil on vahendid, meil on elektrikarjused, meil on kahjude hüvitamismehhanismid nende talunike aitamiseks, kelle loomad on huntide ohvriks langenud, seega me oleme olukorras, me varem ei ole olnud minu kodukandis on hunt. selline loom, kes võib näiteks põtru jahtida, seega tekib teatud äh, konkurents äh, põtrade osas ja siin, siit võib omaette probleem tekkida. seega isegi kui me ütleme, et me ei taha ise jahti pidada ja sellepärast peaksime regulatsiooni muutma, on neid, kes küttimisega tegelevad. me peaksime olema valmis lubama ka teisi loomi küttida, peale näiteks põdra, võib-olla ka hunti. viimasel ajal on olnud nii, et pigem kaitstakse põtru aga siis jõutakse järelduseni, et kui juba neid kaitsma hakatakse, siis tuleb ka hunte kaitsta. aga igal juhul ei näe ma mingisugust põhjust regulatsiooni muutmiseks. I made a mistake, Mrs Hasekamp asked for the floor before you. ja, dank u wel um,. Allereerst wil ik uh, de indieners uh, eh, bedanken. aitäh, suur tänu petitsiooni esitajatele nende petitsioonide eest. see on väga oluline, et huntide olukorrale tähelepanu pöörataks. ja sellega tuleb tegeleda Euroopa tasandil. on oluline sellega tegeleda, sest hundid on oluline ökosüsteemi osa ja hundipopulatsioon on ohustatud nende elupaigad on hävimas. lisaks liiklus. Neid kütitakse. seega on üsna ime, et hundid ei ole veel täiesti loodusest kadunud Euroopas. me peaksime huntidest rõõmu tundma ja sellest, et nad levivad taas. me peaksime toetama nende levikut Euroopas aitama sellele levikule kaasa. mitte ainult Prantsusmaal, Saksamaal, Rootsis, Soomes, vaid ka riikides, kus aastakümneid hunte pole olnudki. Hollandis võib aeg-ajalt hunte kohata minu kodu lähedal mõned nädalad tagasi nähti hunti linnas, inimesed olid imestunud, see hunt ei olnud agressiivne, ta ei rünnanud lapsi. miks ta peakski seda tegema? hunt ei ole huvitatud ründamisest, nad on häbelikud loomad. Nad ei õgi ei vanaemasid ega väikeseid tüdrukuid punamütsikese sündroom tuleks ära keelata. hundid söövad loomi, lambaid, jäneseid. hundid peavad jahti metsloomadele, mõnikord ka kariloomadele. talunikel on kohustus oma loomi kaitsta huntide eest samamoodi, nagu nad kaitsevad oma loomi halva ilma eest või ka teiste röövloomade eest. meil poliitikutena on omad vastutused, me peame tagama teaduslikud uuringud, et meil on olemas ajakohased andmed populatsioonide kohta, et me ei lähtuks ainult kuuldustest, meil on vaja häid ja toimivaid meetodeid registreerimiseks, seireks, meil on vaja eelarvet uurimistegevuse jaoks samuti kaitsemehhanismide väljatöötamiseks. ja huvitavaid asju viiakse ellu, näiteks Sloveenias on huvitavaid arenguid, mida tasub uurida. samuti me toetame huntide elukohtade kaitsmise nimel töötada. me ei peaks kuidagi elukohtade direktiivi nõrgemaks muutma, me peaksime seda pigem äh, tugevdama, võib-olla isegi viienda lisa sealt välja võtma. meil on ka suur vastutus seoses teadlikkuse kasvatamisega elanikkonna hulgas. punamütsike kuulub lasteraamatutesse. see on muinasjutt esinaine, mul on väga hea meel, et Euroopa Komisjon on nii selgelt öelnud, et pole plaani huntide osas reeglistikku muuta. mina tahaksin pigem teada, kas on plaani neid sätteid tugevamaks muuta tulevikus. aitäh, ma olen kõik, ma olen nõus sellega, et tegemist on tundliku teemaga ja me ei taha hunte väljasuremise äärele tõugata, nagu varem oli, aga me peame arvesse võtma seda, et populatsioon on kasvamas ja see mõjutab äh, kariloomi ja ka teisi äh, metsloomi. ma arvan, et äh, komisjon tutvustas oma seisukohti väga põhjalikult, aga ka neilt kuulsin, et puuduvad piisavad andmed sellest tulenevalt äh, olen nõus äh, proua Asekambiga, et meil on vaja rohkem infot ja rohkem uuringuid, võib-olla võiksime otse meie komisjonina paluda, et vastutavad ametiasutused, võib-olla vastav ministeerium Saksamaal äh, vastaks, milline on populatsiooni olukord, millised on probleemid, mis tagajärjed on Saksa ja Poola huntide omavahelisel paljunemisel ja nii edasi, võiksime esitada võib-olla rohkemgi küsimusi, et äh, saada parem pilt sellest, äh, mis toimub, sest äh, lõppude lõpuks peame tõdema, et hundid on olnud ohustatud liik, tegemist on väga tundliku liigiga ja me peame tagama, et see liik jääks püsima looduses aga peame kaaluma ka, kuidas huntide kasvav äh, populatsioon mõjutab äh, meid, inimesi ja ka meie kariloomi. meil on vaja rohkem äh, infot, enne kui me järgmised samme astuma hakkame. okei okay, um.... Ähm, e- hästi. tundub, et kõik on siin ühte meelt mina aga saan anda uuesti sõna petitsiooni esitajale ja siis teeme kokkuvõtted. kolleegid, teist ei ole väga palju abi olnud. Now... aga nüüd annan uuesti sõna petitsiooni esitajale. jaa äh,, herzlichen Dank. suur tänu võimaluse eest veel kord sõna võtta suur tänu, et te olete selle teema arutlusele olete võtnud. mulle avaldab muljet see, millist vastukaja see teema on leidnud. ma ei ole küll sisuliselt mõtteavaldustega nõus. kahjuks ei saanud ma esimest sõnavõttu täielikult kuulata, sest ma kasutasin kõrvaklappe valesti. aga kui me räägime Saksamaa huntide populatsiooni suuruse kohta, siis ma tahaksin öelda, et Saksi hundi populatsioon oli kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal oli kolmkümmend üks karja ja Saksamaa, Saksimaa on kõige suurema populatsiooniga vähemalt eh, viis kuni kümme looma kuuluvad ühte karja. seega neid loomi on palju rohkem, kui eh, väideti. ja kui me otsustame selle üle, kas eh, populatsioon on ohustatud või mitte, ei saa me lähtuda geograafiast, me peame lähtuma populatsioonist endast. me peame arvesse võtma küttide ja geneetilise valdkonnaga seotud inimeste arvamusi ja, ja seisukohti. kui tegemist on väga ühekülgse populatsiooniga, siis on populatsioon ohustatud, kui aga on läbikäimist te teistsuguse geneetilise materjaliga, siis ei ole enam põhjust seda populatsiooni ohustatuks ähm, pidada. samuti kui inimesed tunnevad, et nende küsimusi ja nende hirmusid ei arvestata, siis me mm, ei täida oma eesmärki ja kui me väidame, et hunt on täiesti leebe loomakene, siis see ei vasta reaalsusele. loom on, hunt on küll võimeline inimest murdma. on dokumenteeritud äh, surmajuhtumeid viimase viieteist aasta jooksul inimesed on mitmel korral hundirünnakute ohvriks langenud, seega kui me väidame, et punamütsikese lugu ja sealne hunt on ainult muinasjutt, siis see on reaalsusest väga kaugel. jäägem siiski teaduslike faktide juurde. oluline on siiski see, et me andme vahetus, infovahetus toimiks ja me peaksime kaasama aruteludesse neid inimesi, kes tõesti suudavad ja tahavad äh, huntidega koos elada ja oskavad sellest elust ka parema ülevaate anda. aitäh! suur tänu ja aitäh, et jagasite oma kogemusi meiega. see meenutab mulle minu lapsepõlve Rootsis, võin teile kinnitada, kõik minu sugulased läksid igal sügisel hundijahile, aga minu koduriigis eh, on eh, rohkem eh, karuohvreid kui, kui huntide tekitatud kahju, võib-olla järgmine kord kuuleme petitsiooni karude teemal, eks näis. aga see kõik on väga keeruline, sest inimesed mõtlevad nunnude karupoegade peale, kui räägitakse karudest aga kolleegid ei ole siin mingeid konkreetseid ettepanekuid teinud, võttes arvesse, et äh, tegemist on äh, poleemilise teemaga, emotsionaalsega, võiksime ehk äh, saata Saksimaa võimudele kirja, paludes neilt värskeid andmeid olukorra kohta ja hoiaksime silma peal ka sellel, mis toimub komisjonis ja tahaksin küsida, kas on plaanis mingisugust kirjavahetust äh, või sooviksite midagi, millelegi meie tähelepanu juhtida? jah. kui vaja, siis me võime seda kirjavahetust pidada, kus saaksime täpsustada veel mingeid küsimusi hetkel saan paari punkti osas äh, täiendavat infot äh, anda, mille tõstatas petitsiooni esitaja, kõigepealt mis puudutab äh, konkurentsi suurte ähm, kabjaliste ja kiskjate vahel. huntide kahjud kariloomade murdmisel, mida me tahaksime vältida igati ja ennetada ja kui hundid murravad äh, metsloomi, selle puhul on tegemist äh, loom-, loodusliku valikuga, seda me ei tohiks kuidagi heidutada, sest äh, nii toimib loodus. paljudele jahimeestele see ei meeldi, nemad käsitlevad seda konkurentsina näiteks eriti just äh, ilvete ja huntide puhul. Äh, aga täna, kui me võtame äh, näiteks hirved, kitsed ja teised kabelised, nende populatsioonid Euroopas on väga suured, need on palju suuremad kui viiskümmend või sada aastat tagasi. ja meie oleme seda meelt, et jahiloomi, metsloomi jagub äh, nii jahimeestele kui huntidele. loomulikult äh, jahimehed peaksid äh, arvesse võtma ka loomakahjusid, kui nad oma jahilubade arvu paika panevad. aitäh! näete, kui küsimusi küsida, siis saadakse ka vastuseid, nüüd teame, et võib-olla järgneb siin Mm, kirjavahetus ja võib-olla ka täpsem informatsioon, aitäh selle eest, võtsime selle teadmiseks, see annab meile märku sellest, et petitsioon jääb menetlusse, jääme ootama täiendavat infot ja lisaks saadame kirja, kus me palume äh, täiendavat infot äh, ja fakte Saksimaa ametivõimudele. suurepärane! sellega saame siis äh, lõpetada ja minna edasi järgmise punkti juurde see puudutab äh, Iberia äh, hunte, mina tahaks teada, milline on vahe Skandinaavia, Skandinaavia hundi ja Iberia hundi vahel, kas nad näevad täpselt ühesugused välja? petitsioon seitseteist seitsekümmend üks, kaks tuhat üksteist, elupaikade direktiivi äh, teemadel Lobomali poolt ja kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat kolmkümmend kaks Euroopa Liidu seadusandluse rikkumise kohta Asturias Hispaanias. ma annaksin sõna Mauricio Artur äh,, Anton Ortusarale, Ortusarile. aitäh, daamid ja härrad. tere õhtust, tahaksin teile näidata ühte videot Need on Hispaania mäed, meie metsik loodus, Iberia ilves ja need on meie metsikud äh, hundid. kujutage ette loodusarmastajat ükskõik millisest äh, Hispaania riigist, äh, kes tuleb His Hispaaniasse nägemaks just seda Hispaania hunti, näete hundiperekonda enda ees mängimas, aga siis kuulete laskusid ja järsku koguvad kaks äh, hunti surnult maha pärast äh, äh, piinlemist ja see kõik toimub teie silme all, see ei ole väljamõeldud lugu, see toimus paari nädala eest ja see näitab kahte maailma, mis paralleelselt Hispaanias eksisteerivad. üks nendest on tulevik, tulevik, kus hunt mängib oma rolli selles elukeskkonnas ja aitab kaasa näiteks ökoturismile, säästlikule ma-, põllumajandusele ja nii edasi, teine puudutab minevikku, kus trofee jahtimise huvid sobisid teatud oportunistlikele poliitikutele ja nad levitasid hundiviha põllumeeste hulgas selleks, et toita iganenud ärimudelit, mis on häbiväärne. miljonid inimesed Euroopas Nagu, nagu ka teie võib-olla olete näinud äh, esimesi äh, episoode David Attenborough seriaalist äh, Jaht, ei saa jätta ükskõikseks hiljutistele teadusandmetele, mis räägivad kiskjate ökoloogiast, nagu nendest räägib see lootusfilmide suurepärane saavutus. me imetleme metsikuid loomi, kes äh, jahti peavad äh, väga targalt ja vastupidavalt äh, ja vaatame, kuidas noorematele antakse edasi teadmised näiteks meeskonnatööst, mis on kabiloomade jahil üliolulised. nüüd kujutage ette, kuidas reageerivad need miljonid inimesed, televaatajad, kes pärast seda saadet vaataksid meie koosolekut ja kuidas suhtutakse sellesse, et äh, Hispaania valitsus annab äh, uuesti ja uuesti hundijahi lube. ametnikud ise lasevad tihti suvaliselt hunte või äh, otsivad trofee jahimehed ähm, neid loomi. lastakse maha kogenud karjaliikmed ja nii selle asemel, et meil oleksid äh, kogenud karjad, äh, peavad jahti äh, kogenematud hundipojakesed. ma arvan, et need televaatajad tunneksid ennast väga petetuna, et nad ei ole mitte kahekümne esimeses sajandis, vaid minevikus, kus toimub võimuvõitlus poliitiliste parteide vahel, mis pigem sobib üheksateistkümnendasse sajandisse. Iberia hunt on Portugalis juba kaitse all, aga šokeerivalt Portugali hundid äh, võivad äh, langeda tapmise ohvriks, kui nad äh, Hispaaniasse tulevad. selleks, et see lõpeks, esitas Lobo Marlide paar aastat tagasi petitsiooni, paludes parlamendi toetust laiendamaks kaitse kogu Hispaania poolsaarele. aga kui te usute Hispaania valitsuse infot, siis arvate, et äh, hundil läheb hästi Hispaanias, kahjuks asjad nii ei ole, mõned faktid. kõigepealt äh, see liik äh, ei ole heas kaitseolukorras Nuevo jõest põhja poole. vastavalt artiklile üks on soodsad tingimused see, et näitavad see, et, et populatsioon suudab jätkusuutlikult elada, aga jahi, jahitav hundi populatsioon ei suuda oma pro-, oma populatsiooni rolli, ökoloogilist rolli täita. teiseks, valitsus ütleb, et hundi äh, numbrid, hundi äh, populatsioon on äh, oluliselt suurem, kui seda ütlevad sõltumatud uurijad. see inflatsioon toob kaasa väljasuremise ohu, mis on väga tõsine. Iberia hunt pool aastat, poolsada aastat tagasi läbis äh, väga kehva olukorra ja see äh, kahjustas äh, populatsiooni elujõulisust, me peame lõpetama huntide tapmise ja andma võimaluse populatsioonile kasvada, et parandada huntide elutingimusi. Hispaania on muutumas äh, tuhanded mures kodanikud loodavad, et täna me lõpetame selle mõttetu tapmise ja anname neile võimaluse tulevikuks, ärgem valmistagem neile pettumust, aitäh! suur tänu teile, et te jutustasite meile seda lugu ja näitasite ka neid suurepäraseid kaadreid. väga tore on alati näha pilte reaalsusest, teine petitsiooni esindaja on äh, ka siin härra Fernando Rodriguez, proua. mina olen üks äh, mm, petitsiooni kaasesitajatest, aga siin esindan loomade kaitse seirekeskust, see petitsioon esitati aastal kaks tuhat kolmteist, me saime tehnilist siin nõuandeid mitmetelt äh, keskkonnakaitseorganisatsioonidelt ja meid äh, toetati ka rohkem kui saja viiekümne tuhande allkirjaga selleks, et kaitsta Asturiase hunti. oma petitsioonis tõime välja viis reeglite rikkumist, äh, kus näidati, et ei peeta kinni Euroopa õigusaktidest. kõigepealt esimene puudutas haldusotsuste avalikustamist ja kohustamist, kohustust mis puudutab laskmislubasid, see läheb vastuollu avaliku info direktiiviga. meie piirkonnas neid otsuseid ei avaldata, komisjon vastab, et öö, äh, otsused öö, äh, Neid otsuseid äh, avaldatakse, kui need tehakse Pico de Lobas rahvuspargi kohta, aga me ei räägi ainult sellest, äh, selle pargi territooriumist, ehk siis need äh, laskmisload Asturias, sest äh, neid kõiki ei avaldata. hiljuti uued poliitilised erakonnad on pöördunud Asturiase parlamendi poole ja üks uutest saadikutest on äh, kutsunud üles seda infot avalikustama ja see tähendab, et äh, pärast mitut aastat, kui me oleme seda soovinud, oleme me saanud äh, otse ligipääsu nendele otsustele, mis äh, näitavad, mis meile muret valmistab. teine rikkumine puudutab iga-aastase aruande esitamist Euroopa Komisjonile ei ole elupaikade direktiivi artikli kuusteist lõikega kaks kooskõlas, seal on kirjas, et kaks korda aastas tuleb aruanne esitada, aga kuna seda ei ole saadetud vastavasse Hispaania ministeeriumisse, ei ole saadud saata seda ka Euroopa Komisjoni, komisjon sellele reageerinud. dokumentides neli ja viis, mis me teile oleme edastanud, näete, et on avalikke dokumente, kus minister tunnistab, et äh, huntide laskmise kohta infot ei ole, nagu ka mitte äh, laskmiste tagajärgede kohta mingit taolist avalikku infot ei ole nende huntide surmade kohta ja väga keeruline on ka neid äh, aruandeid koostada. kolmas rikkumine puudutab kohustust säilitada liigi liik äh, oma leviku alal mitmetes äh, majandamiskavades Asturiase kohta, näiteks kahe tuhande viieteistkümnenda aasta omas äh, on kirjas poliitikad, millega üritatakse piirata huntide liikumist ainult Natura kaks tuhat aladega, aga nagu näete siin, need rohelisega märgitud alad on Natura kaks tuhat alad ja valgelt taustaga alad, neid peetakse justkui hundivabaks piirkonnaks, ehk siis hundi, hundipopulatsioon on hävitatud nendes piirkondades, ehk siis ülejäänud Asturiases. see selgelt rikub Euroopa Liidu õigusakte. me ei ütle, et mitteselektiivseid meetodeid kasutatakse, me lihtsalt äh, laidame neid valimatuid meetodeid, mida kasutab kasutatakse selleks, et äh, lubasid anda ja hävitatakse kogu hundipopulatsioon, lisaks äh, nendele äh, ne, Natura kaks tuhat aladele on ülejäänud alad kõik jahialad ja neljas rikkumine on seotud kohustusega kontrollida et populatsiooni kontrolli, kontroll on ainus äh, kahjutaja ennetamise meetod, see läheb vastuollu artikliga kuusteist elupaikade direktiivis, me tahaksime teada, kuidas Asturiase äh, äh, ametiasutused on kinnitanud seda fakti, mingeid täiendavaid meetmeid ei ole kasutusele võtnud, lihtsalt valimatu huntide tapmine on heaks kiidetud ja dok-, dokumendis number kümme, tegemist on doktoritööga, on tehtud järeldus, et äh, mida rohkem hunte tapetakse, seda suurem on oht äh, kariloomadele, sest äh, hundikarjad hävitatakse ja järjest enam on üksikuid hunte, kes otsivad kerget saaki, ehk siis just nimelt kariloomi viies rikkumine on seotud äh, keskkonna planeerimisdokumentidega, tundub, et on algatatud Hispaania suhtes ka rikkumismenetlused selle tulemusena, mis meie oleme teinud, sellega oleme muidugi väga rahul, tahaksin lõpetuseks öelda, et me oleme väga pettunud äh, poliitikates, äh, millega üritatakse hunte Asturiases hävitada riigi raha ei kasutata mingite programmide finantseerimiseks, mis äh, aitaks kaasa loomade ja inimeste rahulikule kooseksisteerimisele. küll aga miljon eurot äh, igal aastal eraldatakse äh, raha maksmaks kompensatsioone tapetud kariloomade eest, ilma et põllumeeste arvamust küsitakse. Asturiases ei ole ühtegi äh, taastuskeskust eh, haavatud loomad saadetakse eraveterinaaride juurde, taoline on olukord eh, metsloomadega ja lõpetuseks tahaksin öelda, et meil on tohutult dokumentaalset materjali, me oleme seda ka teiega jaganud, me paluksime, et te luge-, loeksite seda, sest tegemist on väga keerulise olukorraga, ma loodan, et te jätkate me-, petitsiooni menetlemist et käivitatakse vastavad rikkumismenetlused, on neli äh, rikkumist toimunud, mingit reaktsiooni ei ole seni järgnenud. ja me palume, et äh, petitsiooni menetlemist jätkatakse, sest paljud äh, e, elud ja meie piirkondade mitmekesisus sõltuvad sellest. nüüd annan sõna komisjonile. Yes, thank you um,. So I understand. aitäh nende kahe petitsiooni puhul, nagu ma aru saan, soovitakse vastanduvaid asju. esimese petitsiooni puhul seitseteist seitsekümmend üks soovitakse, et muudetaks huntide juriidilist staatust, et Hispaanias oleks täielik huntide kaitse kui me nüüd võrdleme seda kahte olukorda, Hispaania ja Saksamaa, Saksamaal, nagu ma ütlesin, on väike, arvukus on madal, ametlike numbrite kohaselt, mis viitab aastatele kaks tuhat seitse kuni kaksteist, on nelikümmend, viiskümmend hunti. me teame, et see on hiljuti võinud kasvada, aga jätkuvalt on juttu väga madalast arvukusest Hispaanias on jutud tuhandetest huntidest. Saksamaal juriidiline staatus on range kaitse. seega hundi tapmine on lubatud ainult erandi kasutamisel, mis on ette nähtud direktiiviga. Hispaanias Duero rivest põhjaosas direktiiv võimaldab jahtimist, sellepärast et hunt on ära toodud lisas viis seega erinevad äh, juriidilised äh, olukorrad. mis, mis puudutab seda looduskaitse küsimust äh, ja säilitamist Hispaanias, siis ka hiljuti oleme saanud hinnanguid, mille on läbi viinud Hispaania ametivõimud vastavalt elupaikade kaitse direktiivile ja seal on öeldud, et kaitse on hea mõlemas piirkonnas. Hispaania ametivõimude poolt edastatud numbrite kohaselt Vahemere piirkonnas huntide arv on kuskil kuni tuhat kakssada kuni tuhat kaheksasada, teisel juhul kuni kuus tuhat. seega see huntide arvukus on tõesti väga suur ja vastavalt direktiivile võib neid küttida senikaua, kuni see keskkond säilib äh, praegusel kujul. vastavalt hiljuti saadud infole ei ole me tuvastanud mitte mingeid elupaikade direktiivi reeglite rikkumisi Hispaania ametivõimude poolt jah, nüüd veel mõned teemad, mis tõstatusid seoses teise petitsiooniga. jahiload, jahiload anti välja vastavalt öö, äh, osapoolte huvile. me ei näe, et öö, äh, oleks direktiivi kaks tuhat kolm, kaks tuhat neli rikutud nüüd erandite küsimuses, nagu ma ütlesin, siis Asturiase piirkonnas huntide arvukus ei nõua elupaikade direktiivi erandit, sellepärast et hundid käivad lisaviis alla, mille kohaselt ei ole vaja Hispaania ametivõimudel näidata, et ei ole mingeid alternatiivseid võimalusi ja Hispaania ametivõimud ei pea ka iga kahe aasta tagant komisjoni teavitama, sest see ei käi selle erandite režiimi alla. me oleme ka kursis sellega, et on halduskava Asturiases aastas, aastast kaks tuhat kuus ja viimatine kiideti heaks märtsis kaks tuhat viisteist kus on erinevad meetmed, mis peaksid siis panustama heade looduskaitsetingimuste säilitamisele. nüüd, mis puudutab seda Natura kaks tuhat alasid, ja seda kuueaastast tähtaega, et tegemist on er, eraldi looduskaitsealadega. selles osas komisjon on tõepoolest käivitanud rikkumismenetluse. ametlik kiri saadeti välja Hispaaniale eelmise aasta veebruaris, et rikuti artiklit neli lõiget neli ja kuus lõiget üks direktiivist, aga see on horisontaalne teema, see ei puuduta konkreetselt hunte, vaid äh, kõiki Hispaania kogukondlikult tähtsaid kohti, mis ei olnud äh, erikaitsepiirkonnad, äh, mida tuli teha vastaselt, vastavalt kuueaastasele tähtajale. me oleme kursis sellega, et paar päeva tagasi äh, saadeti välja uued dokumendid, aga me ei ole siiani veel jõudnud neid kõiki läbi vaadata piisavalt põhjalikult. seega lähtudes sellest infost, mida meie oleme siiani saanud ja läbi vaadanud, me ei ole näinud, et Hispaania oleks huntide osas direktiivi rikkunud. ja teise petitsiooni puhul juba ütlesin, praegu komisjon ei pla-, plaani õigusakte ega lisasid muuta, aga ma ütleksin, et praegusel hetkel viib komisjon läbi põhjaliku kahe Natura või kahe looduskaitse direktiivi hindamist, et meil on öö, nende vahekontroll novembril järgmisel nädalal komisjon tutvu-, tutvustab esialgseid tulemusi selle hindamise osas. praegu me hindame, kuidas need direktiive on siiani ellu rakendatud ja hetkel me ei plaani mingeid äh, õiguslikke muudatusi. lõpetuseks räägin dialoogi olulisusest erinevate osapoolte vahel. ma juba ütlesin, et huntide osas äh, tuleks konflikte vähendada, mis puudutab äh, vastuolusid looduskaitseorganisatsioonide, metsnike ja jahimeeste puhul. see pikaajaline huntide kaitse ja üldse suurte röövloomade puhul aga avalikkus peab selle heaks kiitma, seega on oluline arvesse võtta kõikide huvitatud osapoolte arvamusi. selle eesmärgiga on loodud ka platvorm, mis puudutab suuri röövloomi ja inimeste koos eksisteerimist, see sai alguse kaks tuhat neliteist suvel kus olid esindatud maaomanikud, jahimehed, keskkonnakaitseorganisatsioonid, põhjapõtrade pidajad, erinevate kaitsealade esindajad. ja eesmärk on vahetada kogemusi, mõista teiste seisukohti ja võimalikult äh, välja pakkuda ühiseid lahendusi sellistes konfliktiolukordades, sest äh, muidu võib äh, sattuda ohtu selliste liikide kaitse, aitäh! suur tänu ja nüüd on kolleegidel sõna. Eleonora Eevi, palun. aitäh! ma tahtsin öelda, et et äh, see on seotud ka eelneva petitsiooniga. me rääkisime loodusliku mitmekesisuse teemal põhjalikult ja loodus on andnud häirekella meile. ja nagu raportööri selgitavast märkusest ka välja tuleb, me oleme saatnud iga aast-, lugenud seda iga-aastast raportit Euroopa Looduskaitseametile ja seal on öeldud, et meie meetodeid tuleb parandada, näiteks maakasutust, ehk siis linnad kasvavad ähm, ja selle, kellega me kaotame maad ja see hävitab bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemi. ja praegused näited on selle teemaga seotud Need arvud on väga erinevad, iga olukord on erinev, tuleb vaadata konteksti, kõike tuleb arvesse võtta ja kõike kaaluda, aga ma tahtsin lihtsalt seda rõhutada, et mina usun küll, et tuleb leida võimalus, kuidas põllumehed ja need inimesed, kes eh, kaitsevad loomi, saaksid omavahel suhelda. ja võib-olla ma ei, sellega populaarsust ei võida, aga mina olen sada protsenti jahtimise vastu, ma arvan, et see on julm tegevus ja ma arvan, et eh, me peame leidma võimalusi, kuidas metsloomi kaitsta ja nende arvukust piirata, teha seda muul viisil kui jaht. selleks on tänapäeval muid võimalusi, on palju inimesi, kes selle teemaga tegelevad, kes on sellel, selles vallas eksperdid. kui me soovime arvukust piirata, selle teemaga tuleb tegeleda, sest tõepoolest loodus Euroopas on meile juba häirekella andmas. Jarek Valensapalu, aitäh! juriidiliselt me ei saa mitte midagi teha, õiguslikult meil ei ole mingeid volitusi. me ei saa nende petitsioonidega edasi minna, minu ettepanek on, et me lõpetame selle ja ma ei taha julm kostuda, aga vaatame nüüd fakte jahtimine, mis toimub vastavalt direktiivile, on igati seaduslik, jahipidajatel on äh, vastavad load ja kui me seda kõike kaalume, siis kõik, mis iganes ka ei toimu, on igal juhul õiguslikult äh, korrektne. seega ma ei saa aru, mida meie komisjon siin saab teha, seega minu ettepanek on, et lõpetame need petitsioonid. Mrs Hassekamp Yes, thank you um,. Uh, thank uh,, I would like to thank. proua Hasekamp, aitäh, suur tänu petitsioonide esindajatele. ma ei hakka oma seisukohti uuesti esitama. tegin seda juba esimese petitsiooni puhul, aga ma arvan, et tegelikult kahel põhjusel see petitsioon peaks jääma avatuks. nüüd äh, küsimus äh, maha lastud loomade kohta, need arvud. ma ei ole kindel, kas need olukorrad on nii erinevad kahes riigis ma olen tõepoolest mures ja meil on vaja ikkagi korrektseid andmeid, mis on teaduspõhiselt kogutud ja edastatud. mul on üks nõuanne komisjonile, mis puudutab seda dialoogi. kui te käivitate dialoogi konflikti olukorras, siis tuleb ühte asja silmas pidada ärge unustage ka hundi perspektiivi. sellepärast, et eh, kui te vastasite esimesele petitsioonile, siis te ütlesite, et eh, metsloomade küttimine on loomulik huntide poolt, aga kariloomade oma mitte, siis tegelikult hundi jaoks ei ole vahet, eh, nende jaoks on see mõlemal juhul loomulik tegevus, seega ka seda tuleb silmas pidada. Thank you very much. I have no more speaker. Ja, Bodil, Bodil Valero. Varsågod. Eh, jag skulle också vilja, vilja sätta att man eh, får bättre information. Det jag undrar om... Tahaksin liituda nendega, kes küsiksid lisainformatsiooni. me oleme kuulnud, et hunte on tuhandeid, kui palju on aga neid, mida küsitakse, kus see tasakaal siis on? jaa, ma arvan, et selle punkti me peaksime nüüd lõpetama, teen ettepaneku, et me saadame esimese petitsiooni seitseteist seitsekümmend üks ja selle ettepaneku Hispaania ametivõimudele informatsiooniks, et nad teaksid, et me oleme selle teemaga tegelenud ja siis meil on võimalik see teema sulgeda. teine petitsioon, ma arvan, et see uus informatsioon, mida, mis viimastel päevadel on saabunud, vajab kõigepealt analüüsimist ja sellepärast ma teeksin ettepaneku, et me jätame petitsiooni avatuks nii kauaks, kuni komisjonil on võimalik neid andmeid ja analüüsida, mida petitsiooni esitaja on edastanud ja võib-olla selle põhjal on meil lisateadmised edasi tegutsemiseks, kas me võime nii toimida? kes soovis veel sõna? proua Hasekamp. kas need kaks petitsiooni on nii erinevad? kui nad ei ole nii erinevad, siis võib-olla me võiksime nad mõlemad avatuks jätta. jah, no see on üks arvamus, aga see ei ole väga mõistlik. me kuulsime, et komisjon on esimese petitsiooni täielikult läbi vaadanud ja tal on lõplik seisukoht olemas. komisjon ütleb, et elupaikade direktiiviga mingisuguseid vastuolusid ei ole, see võib olla emotsionaalne teema, meie arvamus võib olla teistsugune, aga olukord on selline. teise petitsiooni puhul on olukord teistsugune, me vajame lisainformatsiooni, meil on see olemas, aga me ei ole seda jõudnud analüüsida ja me peaksime seda tegema. seega, kas liigume nii edasi? proua Valiero. kas esimese petitsiooni puhul ei, ei käsitleta enam öö, neid lisasid või kui on, siis ei saa ju seda petitsiooni veel sulgeda. The information here is that we have never been provided with it. meil ei ole mingisuguseid lisasid edastatud, seega meie seisukoht peab põhinema sellel informatsioonil, mis meil olemas on. ja sellepärast ma kordan ka oma ettepanekut, me lõpetame ja sulgeme esimese petitsiooni ja analüüsime teisega seotud informatsiooni ära. nüüd liigume edasi. meil on viimane eh, petitsioon, meil on aega kaksteist minutit, petitsiooni esitajat pole. see on Rootsist tulnud petitsioon numbriga null null üksteist aastast kaks tuhat viisteist ja see puudutab komisjoni poolt astutud samme seoses hundijahiga Rootsis. selgitaksin olukorda, et komisjon on Rootsi vastu rikkumismenetlust algatanud aastal kaks tuhat kümme seoses juhiluba, jahilubade väljastamisega ja seoses sellega, kuidas neid kasutatakse sama menetlust algatati uuesti äh, paar aastat hiljem. see seotud administratiivsete otsustega jahilubade osas. annan sõna komisjoni esindajale, paluksin teil võimalikult lühidalt oma mõtted välja öelda, kuna meil ei ole palju aega. suur tänu. katsun oma sõnavõttu lühikese teha petitsioon küsib meie käest, miks on komisjonil nii kaua aega läinud, et tegeleda reeglite rikkumise küsimusega Rootsis. subsidiaarsuse põhimõte ühelt poolt ja teiselt poolt komisjoni pädevus äh, see rikkumismenetluste puhul. Need on kaks aspekti, mida me peame arvestama. meie leiame, et liikmesriigi kohtud peavad tagama Euroopa Liidu reeglitest kinnipidamise. komisjon leiab ka, et rikkumismenetluse eesmärk on anda liikmesriigile võimalus vabatahtlikult parandada olukorda, oma käitumist ja väidetavalt reeglite rikkumist. ja Rootsi on aastatel kaks tuhat kümme, kaks tuhat üksteist, ka kaks tuhat kaksteist hundijahti, jahi peatanud ja jätkanud seda hiljem. rikkumismenetlus jätkus kahe tuhande üheteistkümnendal aastal kahe hoiatuse saatmisega Rootsile. kahe tuhande kolmeteistkümnendal, neljateistkümnendal aastal Rootsi kohtud tegelesid küttimist puudutavate otsustega väga efektiivselt. kohtud olid komisjoni meelest edukad ja komisjon ei pidanud vajalikuks eh, rikkumismenetlust edasi jätkata, kuid kahe tuhande neljateistkümnendal aastal olukord muutus, sellepärast et jahilubade väljastamise süsteem mõe-, vaadati ümber ja otsused, mida nüüd langetasid nõukogud, eh, olid seotud väljastava asutusega, aga mitte enam kohtutega ja seetõttu algatas komisjon uut rikkumismenetlust, millest teavitati möödunud aasta juunikuus. selle aasta oktoobrikuus andsid Rootsi ametivõimud äh, välja raporti litsenseeritud äh, jahipidamise kohta suurtele karnivooridele ja jõuti järeldusele, et äh, reeglid ei vasta Euroopa Liidu õigusele ja neid tuleks muuta ja sellepärast siseriiklikku süsteemi praegu muudetakse ametivõimud tegelevad üsna efektiivselt selle teemaga. ja litsenseeritud jahipidamise puhul kolmes piirkonnas anti võimalus neljakümne nelja hundi jahtimiseks. selle aasta juunis sellega seoses saadeti veel lisahoiatus Rootsi E, järgmise aasta jaanuarist on taas kord muutunud võimalikuks huntide litsenseeritud mm, jahtimine ja me tegeleme selle otsuse sisulise analüüsimisega. seega meil on praegu kaks avatud rikkumismenetlust seoses Rootsi jahisüsteemiga huntide osas. seega komisjon leiab, et vastavalt aluslepingutele on kõik, mis vajalik komisjoni poolt ka tehtud. põrand, mikrofon on vaba, palun, kes sooviks sõna? ma usun, et me peame petitsiooni avatuks jätma ja hoidma silma peal sellel, mis toimub. jaa, ülejäänud maailm tunneb suurt huvi selle vastu, kuidas Rootsi on reegleid rikkunud. proua Valero mina elan piirkonnas, kus on hunte väga palju ja kus hundijaht on väga levinud. ja me oleksime väga suure toetuse saanud, kui komisjon oleks kiiremini reageerinud, siis oleks ka huntide kaitsmine meie kodukandist lihtsam olnud. aitäh. kaks rikkumismenetlust on avatud Rootsi suhtes, see on hea. me peame petitsiooni avatuna hoidma ja ma usun, et kui rohelised nüüd kuulaksid, siis ma oleksin väga tänulik selle eest. ma arvan, et me teenime huntide kaitsmise eesmärki, meil on avatud kohtuasjad me jätame selle petitsiooni avatuks, sest üldiselt horisontaalselt tähendab see ka seda, et me hoiame nendel petitsioonidel silma peal, me vaatame ja analüüsime neid erinevatest aspektidest, õiguslikust aspektist vaadatuna me oleme kõik teinud, mis me nendega teha saanu, saame, vastavalt õiguslikule olukorrale see petitsioon jääb avatuks ja ma usun, et see teenib meie koja eesmärki, me jälgime kogu protsessi huntide haldamise ja kaitsmise osast kogu Euroopas. kas teeme nii? see oli viimane päevakorrapunkt täna. suur tänu huvitava ja viljaka koostöö eest täna. soovin teile kena õhtut